Where is my hammer? Hello everyone! tere kõigile! palun olge nii kenad ja istuge oma kohtadele, et me saaksime alustada seda koosolekut. Since you have a full house kuna meil on saal täis, siis palun olge vaikselt. niisiis, daamid ja härrad, tere tulemast kõigile. kõigepealt tahaksin tervitada Margaret Vestageri, kes juhul, kui see kuulamine kulgeb positiivselt, saab Euroopa Komisjoni asepresidendiks, kes vastutab digitaalse tegevuskava eest. tahaksin tervitada neid, kes siin saalis on ja samuti neid, kes seda kohtumist eh, veebi kaudu vaatavad. meie kuulamine toimub eh, koostöös IMCO komisjoniga ja tervitan ka äh, selle komisjoni esindajaid ja samuti on meil siin ka majanduskomisjoni esindajad ja tervitan ka selle komisjoni esinaist. me ühiselt juhi-, juhatame siis seda tänast koosolekut ja samuti tahaksin tervitada õiguskomisjoni liikmeid, õiguskomisjon on assotsieerunud komisjon, samuti tööhõive ja äh, kodanikuvabaduste komisjoni liikmed on siia kutsutud. ja tahaksin teile meelde tuletada, et äh, presidendi, äh, president on teinud proua Vestagerile ülesandeks hoolitseda selle eest, et Euroopa kasutaks ära digitaalse ajastu kõiki võimalusi selles osas, mis puudutab tööstust ja innovatsioonisuutlikkust see on väga oluline, et me oleksime innovatsiooni vallas liidrid ja, ja majandus oleks strateegiliselt oluline. Äh, proua Vestager äh, töötab ka välja uue pikaajalise strateegia Euroopa tööstuse tulevikuks ja uue VKE-de tegevusstrateegia ta koordineerib ka äh, Euroopa lähenemist tehisintellektile, mida ja selle ettepaneku ta peaks esitama oma ametiaja esimese saja päeva jooksul. ta jagab ka, ta tegeleb ka koostööga kosmosevaldkonnas ja kaitsevaldkonnas ja kõik need valdkonnad on meie komisjonile väga olulised, sest et proua Vest- ja proua Vestageri mandaadi keskmes kõik need meie jaoks olulised küsimused ongi ja seetõttu proua Vestager, me oleme täna siin et kuulata väga tähelepanelikult, mida te kavatsete teha, et eh, oma eh, portfellit just nimelt tööstuspoliitika vallas edukalt täita. ja aitäh, annan nüüd proua de Sutterile samuti võimaluse sõna võtta sissejuhatuseks. jah, meid on siin kolm, te peate meid kõiki kolme kuulama ja IMCO komisjoni nimel tahaksin tervitada siis eh, komisjoni asepresidendi kandidaati proua Vestageri sellele ühisele kuulamisele. tarbijakaitsekomisjon vastutab siseturu koordineerimise eest ja siseturu toimimise eest, sealhulgas ka digitaalse äh, siseturu toimimise eest. digitaal, äh, digitaalsektor mõjutab ettevõtteid, ühiskonda tervikuna, ühisturg on üks Euroopa Liidu kõige suuremaid saavutusi ja on äärmiselt oluline, et praegu digitaalsete muutuste ajastul on ühisturg endiselt edukas ja seetõttu me peame hoolitsema selle eest, et meie siseturu reeglid on sobivad digitaalsele ajastule ja me peame seda tegema sellisel viisil, et me võidame tarbijate usalduse ja loome võrdsed võimalused ettevõtetele, nii et, et ma usun, et digitaalsed muutused peavad olema kaasavad, nendest peavad kõik kasu saama me mõistame ka väga hästi, et tugev ühisturg tähendab seda, et meil õnnestub vältida killustamist. see võimaldab vältida eh, kunstlikke lõhesid sellise traditsiooniliste offline turgude ja uute turgude, online turgude vahel. loomulikult ühisturg saab olla ainult üks ja nüüd mõned eh, menetluslikud märkused. Äh, kooskõlas suunistega komisjoni koosseisu heakskiitmiseks hindab parlament volinikukandidaate nende üldise pädevuse alusel, Euroopa pühendumuse alusel ja isikliku sõltumatuse alusel. samuti hindab, hindab ta nende teadmisi nende tulevase portfelli kohta ja nende äh, suhtlusoskust. enne kuulamist vastas proua Vestager kirjalikult ettevalmistavatele küsimustele. kirjalikud küsimused on saadikutele kõikides keeltes välja jagatud õiguskomisjon ei ole esitanud vastuväiteid selle kuulamise korraldamisele ja nüüd annan sõna EKONi komisjoni esinaisele proua Diaglile. aitäh. majanduskomisjoni nimel tahaksin samuti tervitada teid kõiki täna siia ja samuti tahaksin tervitada proua Vestageri, keda Egoni komisjon tunneb väga hästi, kuna ta on konkurentsivoliniku ametis olnud viimased viis aastat. Äh, proua Vestager jätkab oma tööd äh, konkurentsi äh, vallas. tegemist on väga olulise tööga, mida Euroopa tasandil tehakse meie ettevõtete ja kodanike heaks. ta on asepresident, kes peab Euroopa kohandama digitaalsele ajastule ja uues komisjonis äh, koordineerib ka digitaalse maksustamise küsimusi selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks oleks rahvusvahelisel tasandil üksmeel või alternatiivselt vähemalt pakutakse välja õiglane Euroopa digitaalmaks Äh, kooskõlas Euroopa Parlamendi menetlusega nii konkurents äh, kui ka maksustamine on just nimelt ECONi komisjoni pädevuses. nii et, et enne kui me edasi läheme, tahaksin teile meenutada, kuidas see kuulamine toimub. proua Vestagerile antakse võimalus avasõnavõtuks, mis ei tohi olla pikem kui viisteist minutit. seejärel on tal äh, ka lõpus veel viis minutit lõppsõnavõtuks pärast sissejuhatust on aeg esitada kakskümmend viis küsimust saadikutelt. arutelu toimub niimoodi, et iga küsimuse jaoks viis minutit, üks minut küsimus, kaks minutit vastus. jätkuküsimus ei tohiks olla pikem kui minut ja üks minut on ette nähtud ka vastus niisiis, esimesed seitse küsimust on fraktsioonide esindajatelt ja teises voorus on kaheksateist küsimust ja küsimuste esitamise võimalused on jagatud siis fraktsioonide esindajate vahel ja võimaluse saab esitada ka fraktsiooniliste kuuluvuseta saadikute esindaja nii et, et tahaksin äh, meelde tuletada, et kõik tänase koosoleku juhatajad on kõneaja suhtes väga ranged ja me ei luba kõnelejatel neile määratud kõneaega ületada kui esimene küsimus ületab ühe minuti, siis te jätkuküsimust esitada ei saa. tõlge on täna olemas kahekümne kolmes keeles, seetõttu võite kõnelda oma emakeeles, aga palun pidage meeles, et see, mida te räägite, seda tõlgitakse, nii et, et palun ärge rääkige liiga kiiresti. proua, proua Vestager, teil on nüüd sõna, palun. aitäh, lugupeetud esimehed, lugupeetud parlamendisaadikud viis aastat tagasi kinnitas Euroopa Parlament mind konkurentsivolinikuks. see oli üks kõige uhkemaid hetki minu elus. mulle anti võimalus töötada Euroopa kodanike heaks koos selle parlamendiga, nende väärtuste heaks, mis on suunanud minu tööd poliitikas juba kolmkümmend aastat. ma olen alati töötanud ausa ja õiglase ühiskonna nimel kus inimesed saavad teha oma valikud, järgida oma unistusi ja austavad neid, kes on nende ümber. kui mind ametisse kinnitatakse, jätkan seda tööd kui eh, komisjoni asepresident, kes vastutab Euroopa kohandamise eest digitaalsele ajastule. ma usun kindlalt, et me oma ühiseid eesmärke saavutame kõige paremini siis, kui tegutseme ühiselt see oli minu usk, kui ma esmakordselt läbi selle parlamendi ukse siia hoonesse stažöörina sisenesin. ja sellest ajast saadik olen ma näinud, mida meie Euroopa demokraatia on teinud selleks, et luua ühiskond, mis tegutseb inimeste heaks ja esindab neid inimesi. ja Euroopa püüdleb rohkema suunas. ma olen väga õnnelik, et meil on nüüd esimene sooliselt tasakaalus Euroopa Komisjon me seisame silmitsi suurte väljakutsetega. toon vaid mõned näited. kliimamuutused ja digitaalne, digitaalsed muutused, mõlemad muudutavad meie igapäevaelu iga aspekti ja kuna ülemaailmne konkurents muutub karmimaks, peame töötama kõvemini selleks, et säilitada võrdsed võimalused meil on äh, selle, äh, olemas asi, äh, kõik see, mis vajalik, et nende väljakutsetega toime tulla, kui me tegutseme ühiselt. meil on väärtused, mille üle me saame olla uhked, sellised väärtused nagu vabadus, õiglus, demokraatia. Need on teinud Euroopa kõige paremaks paigaks, kus üldse elada kogu ajaloo jooksul. Euroopa on täis kõrgelt kvalifitseeritud inimesi, meil on suurepärane infrastruktuur, ausad ja tõhusad seadused meie ühisturg annab Euroopa ettevõtetele kasvuruumi ja innovatsiooniruumi ja olla parimad maailmas selles, mida nad teevad. niisiis, ma tõotan teile, et ma ei tee, muuda Euroopat Hiina või Ameerika sarnasemaks. minu tõotus on, et Euroopa peaks muutuma veelgi rohkem iseenda moodi. me peame tu-, tuginema omaenda tugevatele külgedele ja väärtustele nii et meie ühiskond on nii tugev kui ka õiglane ja seda kõigi eurooplaste jaoks. viimase viie aasta jooksul olen ma näinud, kuidas konkurentsireeglite jõustamine paneb turud inimeste heaks toimima ja mitte vastupidi. ma olen uhke selle töö üle, mida me oleme teinud. aga väga palju on veel vaja ära teha seega olen, on mul väga hea meel, et president on palunud mul jätkata tööd konkurentsi vallas. ma teen seda sama energia ja sama pühendumusega nagu siiani. ja sama pühendumusega sõltumatusele ja erapooletusele, nagu lubasin sellele parlamendile viis aastat tagasi sellepärast, et sõltumatus äh, seaduste jõustamisel on midagi, mille üle ei saa vaielda konkurentsireeglid mm, ei muuda suurolemist kuriteoks, aga domineerivatel ettevõtetel on vastutus mitte kasutada oma võimu tarbijate kahjustamiseks. ettevõtetel on ka vabadus ühineda, niikaua kuni nad eh, endiselt seisavad silmitsi konkurentsiga sellepärast, et äh, ettevõtted ei saa keelata tarbijatele neid hüvesid, mis tõusevad tõhusast konkurentsist, taskukohaseid hindu, ta-, toodete valikut, innovatiivseid tooteid, mis sobivad nende vajadustele paremini ja loomulikult me peame hoolitsema selle eest, et riigi abi ei kahjustaks konkurentsi. sellepärast, et eurooplased vajavad sellist, väärivad sellist majandust, kus ettevõtted võistlevad selleks, et teenida tarbijaid paremini ja mitte sellepärast, et saada suuremaid toetusi valitsustelt. praegu on rasked ajad ja need on rasked ka konkurentsireeglite jõustamiseks. turud muutuvad kiiresti ja meil seisavad ees veelgi suuremad muutused. inimloomus aga, sellised põhilised motiivid nagu ahnus ja hirm, need ei muutu ja niisiis need põhimõtted, mis on aluseks meie konkurentsireeglitele, on täna sama asjakohased kui siis, kui Rooma leping allkirjastati, see oli juba rohkem kui kuuskümmend aastat tagasi aga me peame hoolitsema selle eest, et see, kuidas me neid põhimõtteid koha, kohaldame, on sobiv kiiresti muutuvale maailmale. niisiis ma kavatsen jätkata meie kartellide vastaste, ühinemisvastaste ja riigiabivastaste reeglite läbivaatamisega. ja selle protsessi käigus äh, meid suunab ja juhib äh, see, mida oleme õppinud, vaadates, äh, kuidas digitaliseerimine mõjutab konkurentsivõimet sealhulgas ka sõltumatu raport kolmelt erinõustajalt, mis selle aasta alguses valmis. ma usun, et õiglane konkurents on oluline selleks, et valmistada meie majandust ette tulevasteks väljakutseteks. aga konkurentsist üksi ei piisa. meil on vaja Euroopa tuleviku, tööstuse tulevikustrateegiat, mis rajaneb sellele, mis muutis Euroopa tugevaks, meie avatus ja meie mitmekesisus. tööstusstrateegia peab olema kõigi jaoks. see peab olema keskkonnasõbralik ja see peab rajanema ausal konkurentsil see töö hõlmab ka uue strateegia väljatöötamist selleks, et toetada Euroopa majanduse tuumikud, väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. Äh, nad annavad rohkem kui poole Euroopa ettevõtete sissetulekust, nad pakuvad tööd peaaegu kahele kolmandikule inimestest ja nad vajavad ja pakuvad noortele väga vajalikku koolitust ja põhimõtteliselt mida need ettevõtted meilt paluvad? Nad paluvad, et me looksime ausa turu ja kõrvaldaksime need tõkked, mis ei lase neil kasvada. meie avalik ja erasektor eh, peavad samuti jõud ühendama et eh, üksteise parimaid külgi ära kasutada ja see tähendab, et me peame strateegilisemalt kasutama avalikke hankeid, rohkem rahastust teadusuuringutele ja innovatsioonile ettevõtluses ja see tähendab, et eh, tuleb teha koostööd liikmesriikidega sellistel olulistel projektidel, mis teenivad ühist Euroopa huvi. me ühendame kogu väärtuste ahela, ülikoolid, tarnijad, tootjad, eh, kuni nendeni välja, kes töötavad ümber toormater-, toorainet, mida tootmissektoris kasutatakse. ja see strateegia, meie strateegia peab minema kaugemale ühisturust me muutume üha rohkem ühendatuks, me oleme üha rohkem sõltuvad ja mõjutatud teiste langetatud otsustest. Euroopa on umbes kaheksakümne riigi jaoks suurim kaubanduspartner, sealhulgas ka USA ja Hiina jaoks. seega me oleme tugevas positsioonis, et saavutada õiglased ja võrdsed tingimused see tähendab, tähendab, et me peame minema edasi ka ettepanekuga reformida Maailma Kaubandusorganisatsiooni. me peame andma endale õiged vahendid, hoolitsemaks selle eest, et välisriikide oma, omanikuks olek ja toetused ei õõnestaks ausat konkurentsi Euroopas hea tööstusstrateegia eh, aitab Euroopal kohaneda digitaalajastuga täna on põhimõtteliselt kahte liiki ettevõtteid, need, kes juba on digitaalsed ja need, kes varsti saavad digitaalseteks. digitaliseerimisel on tohutu potentsiaal muuta meie elud paremaks. aga selleks, et seda potentsiaali ära kasutada, on meil vaja õigeid reegleid, mis annaksid inimestele usu digitaalsetesse muutustesse. Need muutused peaksid teenima kodanikke, need peaksid austama meie põhiväärtusi ma tahaksin täna rõhutada iseäranis kolme väärtust, usaldus, inimlikkus ja ausus. ma toon mõned näited, mida ma plaanin teha eelseisva viie aasta jooksul, kui mind ametisse kinnitatakse. kõigepealt usaldus. meil on vaja tegeleda inimeste muredega, mis neil tehnoloogia suhtes on ja selles protsessis luua usaldust ma jätkan tööd digitaalsete teenuste akti vallal, mis näeb ette meie vastutuse ja ohutuse reeglite kaasajastamist digitaalsete platvormide teenuste ja toodete osas. meil on vaja ka reguleerida seda, kuidas ettevõtted koguvad ja kasutavad ja jagavad andmeid nii, et sellest on kasu kogu meie ühiskonnale. inimlikkus meil on vaja reegleid, mis hoolitsevad selle eest, et tehisintellekti kasutatakse eetiliselt, toetamaks inimeste otsuseid ja mitte nende õõnestamiseks. ma esitan ettepaneku, kuidas välja töötada Euroopa lähenemine tehisintellektile. teen seda esimese saja päeva jooksul minu ametikohas. ja nüüd ausus ja õiglus Äh, õiglased töötingimused, õiglane maksustamine on äh, korraliku ühiskonna alustalad. me peame hoolitsema selle eest, et platvormitöötajad saavad õiglased tingimused. me peame hoolitsema ka selle eest, et digitaalsed ettevõtted maksavad oma osa maksudest. me tahame, et maksustamisreeglid rajaneksid äh, ülemaailmsetele kokkulepetele aga kui see ei ole võimalik eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks, siis oleme valmis tegutsema. niisiis, meie ees seisab eh, raske ülesanne. me ei pea mitte üksnes eh, reegleid kehtestama, vaid ka ellu rakendama Eh, ja need reeglid peavad olema sellised, et eh, need kiired muutused turgudel austavad meie põhiväärtusi. me peame valla päästma digitaalse potentsiaali, mis aitab meie elu paremaks muuta, olgu seda siis tervishoiu vallas, transpordis, võitluses kliimamuutustega. selleks kõigeks ma loodan ja usun, eh, on mul olemas ka parlamendi koostöö viimase viie aasta jooksul olen ma tihti arutanud ettepanekuid ja mõtteid lugupeetud parlamendisaadikutega ja ma arvan, et meie tõeliselt avatud dialoog on meil võimaldanud äh, võtta uusi seadusi vastu kiiresti. kui mind ametisse kinnitatakse, jätkan äh, tööd selle ava-, äh, jätkan sellist avatud ja koostööl põhinevat tegutsemist, teha koostööd teiega siis õigusloomeprotsessi igal etapil ja ma väga loodan, et mul õnnestub jätkata koostööd teie komisjonidega. lõppude lõpuks on Euroopa ju meeskonnatöö ja täna me seisame silmitsi eh, oma elu kõige suuremate väljakutsetega ja seetõttu on meil rohkem kui kunagi varem vaja teha koostööd, et me saaksime hoolitseda selle eest, et Euroopa on kõige parem koht, kus üleüldse maailma, maailmas elada. ja eh, nii meeste kui ka eriti naiste jaoks, aitäh! Thank you. Thank you, Mr Vestager. Eh, aitäh, aitäh, proua Vestager ja nüüd annan sõna Andreas Schwabile IMCO-st, EPP-st. suur aitäh. aitäh eh, ja ka eh, komisjoni kandidaat. Te olete Junckeri komisjoni peidus täht. tänane Financial Times nimetab teid Chief Supremoks. palju õnne küll aga tehnilised ja poliitilised küsimused meie eest on tõsine väljakutse, eriti arvestades rolli, mida teile järgmiseks viieks aastaks pakutakse. digitaalne öö, äh, ühisturg on täis öö, äh, tähti, mis tegelikult või peidetud öö, äh, tähti. jah digitaalmajandus pakub tarbijatele väga palju eeliseid, aga Euroopa Liidu sees on meil olemas äh, regulatiivsed tõkked ja need ei lase sellel majandusel kasvada, mitte ainult digitaalvaldkonnas, vaid ka klassikalistes äh, sektorites puudume me äh, üha rohkem ja rohkem silmitsi konkurentsiga Eh, nende ettevõtete poolt, keda nimetatakse, nad nimetatud Euroopa tšempioniteks. Euroopa õiguses eh, peaks olema aga oluline see, et eh, Euroopa ettevõtete ühendamine annaks parimad tulemused kõigile ja soodsamad hinnad. kas teie toetate sellist praegust lähenemist ja milliseid meetmeid teie konkreetselt kom-, kavatsete ette võtta, et Euroopa ettevõtete koostööd hõlbustada? ja et investitsioonid konkurentsireeglite äh, tõttu ei kannataks, aitäh. You are, you are right Teil on täiesti õigus, et öeldes, et meil on kahene väljakutse, ühest küljest tagada ausat konkurentsi meie ühisturul, nii et kliendid, tarbijad, nemad saavad õiglase hea teenuse, samal ajal seista oma Euroopa ettevõtete eest, kui nad kogevad ebaausat konkurentsi väljastpoolt Euroopast. meil ei ole mitte ainult tunded, vaid ka faktid, mis toetavad seda. mõnikord on nad silmitsi konkurentidega, kelle finantseering näiteks ei tule sama äh, äh sama lihtsalt kui Euroopa ettevõtted, kes peavad võitlema oma finantseeringu eest. teatud asju tuleb teha ja ma arvan, et nüüd astuti üsna olulisi samme, kui see komisjon tegi ettepaneku, et muuta äh, meie suhteid Hiinaga. kui Hiina üldse mida-, Hiina on kõike muud kui arenev riik. jah, mõnedes valdkondades küll, aga ta on ka strateegiline konkurent. me peame sellele reageerima. siin loodan töötada koos kolleegidega selleks, et anda meile rahvusvaheline hangete instrument, meil on vaja vastastikust, kui meie kutsume inimesi oma turule, peaksime meie olema kutsutud ka nende turgudele ja turg ja hanked Euroopas vist viisteist äh, protsenti Euroopa SKT-st, see on väga palju raha. teiseks, me peame olema kindlad, et kui välismaalased investeerivad Euroopast, siis nad teevad seda õigel eesmärgil. loomulikult me tervitame investoreid, aga nad peavad siia tulema ärilistel põhjustel. üks avatuid küsimusi on loomulikult see, et kui riigi omanduses olev ettevõte välismaalt ostab ära Euroopa ettevõtte, siis välisriigi abi ei tule salaja Euroopasse, tegelikult kahjustades konkurentsi siin. siin teeme töö, koostööd kolleegidega kaubandusest, ühisturu valdkonnast, selleks, et me saaksime sellise funktsionaalse vahendi, sest seda meil kahjuks praegu ei ole, aga see on kõrge prioriteediga teema. kolmkümmend sekundit jah, te viitasite palju koostööst konkur-, kolleegidega aga kas te kavatsete mingeid meetmeid rakendada USA ettevõtete äh, vastu, võib-olla peaks parlamendis korraldama sagedamini, sagedamini selliseid äh, kuulamisi, sellepärast et parlament on selliseid meetmeid juba sageli nõudnud. Äh, kas teile ei tundu, et et te, ma tahaksin küsida, et kas te ei peaks kinnitada, kas Euroopa konkurentsireegleid ei peaks tulevikus kiiremini kasutama, et võidelda selle turu valitsemise vastu? Well, this has in, indeed been one of my uh, see on tõesti olnud üks minu kui mitte nüüd frustratsiooni, aga siis ütleme intensiivse töövaldkond, ma olen täiesti nõus. turud liiguvad kiiresti, seadus kir-, liigub nii, nagu tema liigub. loomulikult teatud määral on siin olemas sisse ehitatud asümmeetria, on teatud piirid, kui kiiresti õiguskaitse töötab, sest loomulikult protsessi õigust me jälgime, teisest küljest peaksime suutma töötada nii kiiresti kui võimalik. ja praegu on meil näiteks käes kaasus, kus me püüame kasutada seda, mida ütlevad ITRE, öeldakse ITRE meetmed ehk kui me arvame, et te kahjustate konkurentsi, siis te peatate oma tegevuse ja siis on terve kaasuse läbitöötamine selleks, et uurida läbi, kui suurt kahju on tekitatud. see on muidugi esimene juhtum kahekümne aasta jooksul. aga ma arvan, et see peegeldab ilusti seda tõsiasja, et meie jaoks on prioriteetne kiirendada seda tööd, mida me teeme. aitäh! Paul Tang Econist eh, sotsiaaldemokraatide poolt, aitäh! aitäh, proua Vestager! Äh, digitaalse ajastu puudus on ähm, võimu ja raha kontsentreerimine, äh, kontsentreerumine, äh, maksustamine, suured multinatsionaalsed firmad tihti ei maksa üldse makse ja siin tuleb tegeleda. kas te surute läbi Euroopa digitaalsete teenuste maksu, sest teatud asjad pole tulemusi andnud ja kas te jätkuvalt tegelete riigiabi kaasustega isegi äh, Äh, kui Euroopa Kohus on äh, nüüd esitanud oma märgukirja Starbucksi vastu. Ähm, Euroopa, äh, Ameerika firmad näevad, et Euroopa trahvid on selline jooksev kulu. ja tuleb välja, et meie see on kommertshuvide osa, mida te teete, et edendada Euroopa huvisid, samal ajal kaitseid, kaitsta meie andmeid, Euroopa äh, inimeste äh, andmed, kaitsta neid Ameerika tehnoloogiahiidude eest. kõigepealt ma loodan, et nüüd kuulavad ka liikmesmaad, sest riigiabi kaasused nad ei anna meile õiglast maksusüsteemi, sellest peame me muutma sa-, äh, seadusandlust. ma olen täiesti nõus. ettevõtete taksust, maksustamine äh, mõeldi välja ammu ja ammu enne seda, kui esimene arvuti ilmavalgust nägi. ka ettevõtete maksustamine tuleb digitaliseerida vastasel korral. panustatakse ettevõtete poolt ikka vähem, vähem ja vähem nendesse ühiskondadesse, kus nad oma äri ajavad, aga riigiabi kaasused on heitnud valgust äh, mõnedele ettevõtetele, mis on saanud eeliseid, mis on ainult nendele ja mis kindlasti ei ole aus, nii et jah, me jätkame. meil on jätkuvalt lahtisi juhtumeid ja palusime kõikidel liikmesmaadel anda meil ülevaade sellest, kuidas nad kasu-, milliseid maksuotsuseid nad on teinud selleks, et kaasajastada materjal, mis meil on, sellest, äh, sellega tegelesime viimane kord paar aastat tagasi, aga maksude puhul jah, me jätkame seda tööd, loodame, et leiame globaalse kokkuleppe, nii nagu me tegime seda äh, maksubaasi erosiooni ja ähm, kasumite väljakantimist, millest on saanud nüüd Euroopa õigus. kui me leiame kokkulepet, siis jah, me kavatseme tegutseda nii ise ja ma arvan, et on väga oluline survet allal hoida nii nagu praegu liikmesmaad teevad, sest nad ütlevad, vaadake, me peame olema suuteline öö, vastama öö, oma ettevõtete nõudmisele, kes tahavad õiglast maksustamist, nii et see on kõrge prioriteediga küsimus. see küsimus, mis puudutab, kuidas tulla toima öö, seadust rikkuvate ettevõtetega, kes teevad ebaseaduslikke asju. üks asi üles leida on osa see. ma arvan, et meie leiud on tavaliselt äh, neli kuni kuus protsenti nende kogu äh, käibest ja selline on olnud karistus minevikus. aga tulevikku vaadates kaks asja. kõigepealt peate lõpetama selle, mis te teete, et te ei saa teha mingit asja, mis, millel on sama mõju kui sellel, mida te enne tegite. ja rohkem, on veel rohkem võimalusi öelda, mida on vaja selleks, et konkurentsi sellel turul äh, taastada ja nagu me targemaks saame, saame me ka nutikamaks selles suhtes, mida on vaja see, teha selleks, et kui me räägime näiteks operatsioonisüsteemidest. aitäh, on jätkuküsimust? on hea, et me saame ikka targemaks ja targemaks, aga ma saan aru, et leiud on siis esimene äh, katse Eh, kuidas natukene taltsutada tehnoloogiliste gigantide turuvõimu, aga mida te arvate, et oleks eh, efektiivne tehnoloogiliste gigantide monopoolse võimu eh, vähendamiseks, kus Euroopa konkurentidel pole mingit arenguruumi? parlament on öelnud korduvalt, et tuleks lammutada näiteks Google või Facebook. see on alternatiiv, mis praegu laual on küsimus ei olnud äh, operatsioonisüsteemidest, vaid otsingubrauserite äh, teema on see, millega praegu tegeldakse üks oli äh, Google'i ja Androidi puhul kasutatavatest õiguskaitsevahenditest. ja see on näide ka sellest, kuidas ettevõte muudab oma käitumist selleks, et avada turgu, mis muidu tänu seadusvastasele tegevusele kuuluks ainult neile ja nemad on ainsad, kes seda täidavad. mis puudutab ettevõtete laiali lammutamist, see on vahend, mis meil on kasutada, seda on võimalik teha. asi on aga selles, et mul on ka kohustus kasutada kõige vähem invasiivset vahendit selleks, et tagada õiglane konkurents. ja kuna see on päris äh, suur asi, kui me ettevõtte lammutame, loomulikult mul on ka kohustus proovida välja mõelda, mis muu võiks olla hea vahend, lahendamaks seda olukorda, milles me ennast leidnud äh,, leiame teine asi ja seda mõnikord eriti ei hinnata, vähemalt ma ei näe seda ise, et väga palju kasutatakse, on see, et meie tarbijatena näeme Ameerika gigante, aga väga palju Euroopa ettevõtteid. Nemad näevad Euroopa ettevõtteid oma eelista- eh,, esimese eelistusena, kui asi puudutab digitaalseid teenuseid. riistvaras, terves hulgas tarkvara äh, küsimustes, ettevõtete vahelises äris Euroopal on väga palju pakkuda. aitäh! Nikola Piir ITRE-st, äh, Renew Europe'ist. aitäh! Euroopa tahab äh, digitaliseerumisest teha väga põneva ja keeruka ülesanne. üks äh, oluline asi on väga tihedalt seotud tehisintellektiga. tehis int-, tehisintellekt on äh, uus vahend, äh, mis võib Euroopa inimeste heaks palju hea teha, kui seda kasutatakse näiteks tervishoiu vallas, äh, hariduse vallas, näiteks puuetega inimeste liikumisvõimaluste loomise vallas, see võimaldaks meil ka võib-olla keskkonda paremini kaitsta, paremini oma kodanikke kaitse see pakub nii kodanikele kui ka meie majandusele suurt, suuri võimaluse. kas te olete meiega nõul, et äh, tehisintellekti innovatsioon, äh, innovaatilist potentsiaali tuleks ära kasutada äh, me oleme te teadlikud meie eesseisvatest ülesannetest ja väljakutsetest, me tahame luua ka strateegia, et me luua, et me seda potentsiaali mitte ükskõik ei kasuta, vaid et Euroopa oleks siin ka esirinnas ja kuidas saaks selles valdkonnas Euroopa järgmise viie aasta jooksul edu e, eeskujuks olla olen nõus seda, mis puudutab potentsiaali, aga ma näen ka riske. ja praegu, kui me räägime, kaotavad eurooplased usaldust tehnoloogia vastu. selleks, et kasu saada, peame me samal ajal ka usaldust üles ehitama, nii et digitaalne tehnoloogia teenib meid inimestena, kodanikena tehisintellekti kohta on kõrgetasemeline ekspertide rühm, kes on välja töötanud seitse põhiprintsiipi, kuidas välja töötada usaldusväärne tehisintellekt. seda ei tehta mitte ainult laua taga või vaid selleks, et see on ettevõtete jaoks kasulik. suur hulk ettevõtteid on tahtnud neid põhimõtteid kasutada ja hinnata, kui nad oma ettevõtete jaoks tehisintellekti välja töötavad. septembri lõpus äh, Äh, tulevad tulemused ja see mõjutab neid otsuseid, mis me teeme. ühest küljest me saame investeerida, teisest küljest näidata inimestele, et see on asi, mis on nende jaoks, meie jaoks. mõned ütlevad, oi, hiinlastel on kõik andmed olemas ja ameeriklastel on raha. aga kui ma vaatan, mis meie, meil Euroopas olemas on, siis meil on eesmärk, kus te näete väga head Euroopa tehisintellekti, on tervishoid, keskkond, transport, transpordikorraldus ehk see, kus te tahate, et tehisintellekti kasutatakse kõrgemates huvides ja see on minu arvates väga hea tõuge selleks, kuidas andmeid muuta kättesaadavaks, kuidas suunata fonde nii, et me saame rohkem investeerida, sest ilmselgelt on rohkem investeeringuid vaja. Euroopa on vist mingi kolm-neli korda maas, kui me räägime tehisintellekti investeerimisest ja meil ei ole andmeid, äh, andmevõimalusi, aga kõige olulisem driver on see, mis see on, mida me saavutada tahame Aleksandra Kiis, oi vabandust, jätkuküsimus, jah muidugi, vabandan mul on väga lühikene küsimus, te ütlesite, et me peame sellisesse tehnis, tehnikasse investeerima, peame potentsiaali ära kasutama, samas ka oma väärtusi kaitsta. kuidas te järgmise viie aasta jooksul saavutate selle, et meie koos liikmesriikidega oma võimalused ühendame? ja jõuame järele nendele, kes on meist juba ees esimene prioriteet on loomulikult see, et järgmise seitsme aasta eelarve on vastu võetud, nii et me saame tööle hakata. selle komisjoni poolt pakkusime välja, et suurendame investeeringuid üsna palju, selleks et me saaksime kõiki neid asju teha. teine asi on loomulikult see, et me kasutame ka riigihankeid strateegilisemal moel. riigihanked Euroopas on vist kaksteist ja kaksteist, äh, kaks kaheteistkümne nulliga eurodes ja see on väga palju äh, raha. me võime küsida ka lahendusi ja äh, töötada koos ettevõtetega, kuidas me saame seda asja paremini teha. see on see, mida mina te-, äh, öelda, kui me teeme tehisintellekti strateegia, mis mõjutab ühiskonna erinevaid sektoreid, sest nüüdseks on Euroopas terve hulk innovatiivseid haabe, Te ei lähete Pariisi, mitte Eiffeli Äh, torni pärast, vaid startup'e vaatama või erinevaid ökosüsteeme vaatama. et kui me ehitame sellel, mis meil juba töötab, siis ma usun, et meil on võimalik seda ka saavutada, aitäh! ja nüüd Aleksandra Kiis IMCO-st äh, rohelise, roheliste nimel. aitäh, proua eesistuja äh,, asepresident ja asepresidendikandidaat, Euroopal on võimalus asjad õigesti paika saada, digitaalsed tur-, GDPR oli üks võimalik, aga praegusel hetkel on äh, tasakaalustamatus, mis mikrosihistamine võimaldab desinformatsioonikampaaniaid, poliitilist sekkumist, see mõjutab olulisel määral tarbijaid ja viib sinna, selleni, mida nimed ütlevad, et tegemist on järelevalvekapitalismiga mida mina tahaksin teilt kuulda, on lubadust pidada kinni andmekaitse ja parlamentaarsetest äh, sätetest, aga enamgi veel tahaksin ma teada, kui tõsiselt te kavatsete võidelda äh, praeguse võimu tasakaalutusega, kas te olete valmis ähm, reklaamil äh, põhinevaid ärimudeleid, kas te olete võimalus äh, võtta sihikule teatud äripraktikad, nagu näiteks mikrosuunamine äh,, mikrotargeting. üks asjadest, mida ma olen õppinud järelevalvekapitalismist ja nendest ideedest, et teie ei otsi mitte Google'ist, vaid Google otsib teid. see annab väga hea arusaama sellest, mida te osta tahate, vaid ka sellest, millele te mõtlete nii et tõepoolest, meil on väga palju vaja teha. ma olen täiesti nõus sellega, mida siiamaani tehtud on. sest me peame midagi kiiresti tegema, nii et see äh, käitumiskoodeks äh,, praktikakoodeks, see on väga hea start, et me teeksime asjad õigesti sest me ei saa ohverdada ei äh, riiklikke valimisi ega Euroopa vali-, valimisi, sellepärast et meil on vaja, et reeglid paika saaks. selles mõttes meil on väga palju millele toetuda, ma veel ei tea. kui, milline peaks digitaalsete teenuste seadus detailsemalt olema ja me peame parimal moel oma aega ära kasutama, sest meil on sellega kiire. tegelikult ma intervjuu äh,, äh, inventuuri sellest, mis on digitaalse kodaniku õigused. et meil on riiklikud asutused, kes on äh, täies mahus oma tööd tegemas ja et meil on ka turu äh, Äh, reaktsioon ehk meil on privacy by design, et meil on võimalus äh, andmete jagamisega tegeleda ja teisest, meil on oluline saada turupoolne reaktsioon, nii et me saame asju teha väga teistmoodi, mitte et me lihtsalt lubame vähemalt et meil on äh, tunne, et me peame alla kirjutama kõikidele tingimustele, mis meile ette äh, pannakse. minu jaoks see on äh, mõtet te äh, tekitav, kui te mõnikord on aega lugeda neid tingimusi ja, ja tänu parlamendile on neil kohustus kirjutada äh, seda nii, et te saate sellest aru ja siis need tingimused on täiesti hirmutavad ja tihti ma panen, hakkan mõtlema, et ei, aga aitäh, ei ja see on muidugi selle mündi teine pool, jah, määrused muidugi, aga et meie kodanikena oleme palju teadlikumad sellest, millist elu me tahame elada, millist demokraatiat me tahame endale. sest see ei saa olla ainult digitaalne, siis me kaotame. ja jätkuküsimus. jättes digitaalsesse äh, valdkonda usaldusest ja õiglusest, me kuulsime juba, kui suur potentsiaal on tehisintellektil ja automaatsel otsuse tegemisel aga seal on ka äh, otsese ja kaudse diskrimineerimise risk. naised, äh, värvilised ja vaesed inimesed on selgelt äh, nende süsteemide puhul äh, halvemini koheldud. kuidas luua äh, kuidas sa kavatsete hoolt, hoolitseda selle eest, et need täisintellekti süsteemid ei oleksid diskrimineerivad, eriti mis puudutavad bioandmete komplekte? ma olen selle murega nõus. ehk te võite, ma olen ütelnud alati, et te võite oma tehisintellekti saada, kui meil on sooliselt äh, tasakaalus ühiskond, sest tehisintellekt ei ole targem kui need andmed, mis te sinna saate. sisestate ja need mustrid, need, äh, need äh, äh, skeemid ei ole äh, Ähm, tasakaalus, ehk me tsementeerime selle ebavõrdsuse, mis meil praegu on, selle asemel, et teha mis vähegi võimalik, et seda muuta. üks usaldusväärse tehisintellekti loomise põhimõtteid, see vist on number viis, tegeleb just nimelt selle teemaga, et kui te ise ei tegele äh, tehisintellekti loomisega selleks, et erapoolikust vähendada, siis peab inimene olema see, kes selle ähm, äh, siin järelevalvet teostab ja see on minu arvates väga oluline. arvestades tagasisidet äh, ettevõtetelt äh, kes sellega töötavad, aga ma arvan just nimelt see, kuidas seda erapoolikust vältida, see on üks kõige olulisemaid teemasid, kui me arutame seda, kuidas luua selline raamistik, mis võimaldaks meil tehnoloogiat usaldada. aitäh! Alessandra Basso, IMCO e. IDE. suur aitäh, lugupeetud esimees. Te ütlesite mitu korda, et esmatähtis on tagada võrdsed tingimused konkurentsis ülemaailmselt ning sellest tulenevalt pingutategi oma töös selle nimel, et välja töötada instrumendid, mis tagaksid äh, õiglase konkurentsi nii siseturul kui siis ka ülemaailmsel tasemel. see eesmärk tundub minule olevat aga liigselt ambitsioonikas, võttes arvesse seda ja siinkohal viitan omaenda koduriigile, ei ole õnnestunud lahendada äh, praegu äh, palju lihtsamat olukorda, Terkase juhtum, äh, mis nagu te ilmselt teate, on tinginud nelja panga kokkukukkumise ning seadnud suurtesse raskustesse nii tarbijad kui ka hoiustajad. seega ma tahaksin kuulda, millised on need instrumendid, mis te plaanite välja töötada selleks, et tagada ülemaailmselt õiglane konkurents ja nii, et Euroopa saaks võrdsete relvadega võitlusesse astuda, aitäh! Exactly the, the banking sector. just nimelt pangandussektor, see on üks nendest sektoritest, kes on kõige kauem kannatanud äh, finantskriisi tõttu. võib olla nii, et nüüd meil on jah, olnud kasv Euroopa riikides ja mitte euroriikides, luuakse töökohti, kuid paljude ettevõtete jaoks on keeruline laene tagasi maksta. see leiab kajastust pangandussektorit, kellel on siis halvad laenud, laenud, mida ei maksta tagasi. ja seetõttu tahan, et te oleksite väga ettevõtlikud, kui te ütlete, et kõik on väga tore, asjad on normaalsed, nüüd lähme edasi. me peame olema ettevaatlikud. iga kaasuse puhul, iga juhtum pangandussektoris on e-, erinev. mida meie oleme teinud? on hoolitseda selle eest, et maksumaksjaid kaitstakse kaitstakse väärtust nii palju kui võimalik, aga see ei muuda tõsiasja, et aeg-ajalt lahkub mõni pank turult. tõenäoliselt ostavad teised pangad selle üle ja see on väga valus. mõnikord erakordselt varus, sest äh, siin on tegemist äh, vale müüki, kus tarbijad tegelikult ei tea, mida nad ostavad, mõnikord on tege-, nende arvates väga lihtne ähm, äh, hoiusetoode, pangad satuvad raskustesse ja tuleb välja, et tegelikult nii ei äh,, see ei ole turvaline. seetõttu me oleme aidanud luua selliseid ähm, skeeme, mis äh, võimaldab väärmüüki muuta, kliendid eriti, kes on väga nõrgas majandusolukorras ja üks ha- äh,, juhtum juhtumi haaval tehakse sammu Äh, samme, et hinnata, kui palju raha on kaotatud tänu äh, väärmüügile. jätkuküsimus, palun. jah, aitäh, mul on veel üks küsimus just konkurentsi kohta. me teame, kuivõrd oluline äh, see valdkond on ja te rääkisite ka enne sellest, kui tähtis on see, et meie ettevõtted saaksid võrdsetes tingimustes võistelda. võrdsed tingimused on hädavajalikud selleks, et ka siseturg tegelikult toimiks. sellest tulenevalt ma tahaksin küsida järgmist. selleks, et vältida edasisi moonutusi siseturul, kas ja mil moel ja palun näiteid, plaanite läbi vaadata eh, merendussektorit puudutavad juhised see on sektor, mis ei ole samaväärselt teiste sektoritega kaasatud fitness checki, mis on äh, jaanuaris ette nähtud, aitäh uh,. No, right. jah, teil on õigus, merendussuuniseid, neid ei käi äh, business checki alla, sest neil on oma protsess, nemad on ees oma asjadega ja meil oli põhjalik äh, arutelu avalikkusega, et aru saada, kas need täidavad oma eesmärki, aga nad pidid oma teed minema meil on üsna põhjalik, saime üsna palju tagasisidet, mõned ütlevad, et meil rohkem seda vaja ei ole, mõned ütlevad, tegelikult töötab päris hästi ja osad ütlevad, et need asjad tuleb muuta, ehk siis merendussuuniste suhtes vähemalt, need jätkavad, jäävad nii, nagu nad on. aga see ei muuda seda, et me keskendume jätkuvalt merendussektorile. üks nendest asjadest, mis võimaldab väga tugevat Euroopa merendussektorit, äh, on meil tonnaaži tonnaažimaks äh, ja me oleme võidelnud aastaid, et see jääks legitiimseks. Euroopa laevanduse jaoks on oluline tonnaažimaks äh, säilitada. seda me teeme selleks, et tonnaažimaksu kasutatakse nii, nagu peab laevandustegevuses, aga meil on olnud mitmeid ohte mitmeid juhtumeid, kus me näeme, et tonnaažimaksu kasutatakse mitmel erineval moel ja seda tuleb piirata, ehk siis ähm, merendussektor jääb alati prioriteetseks. aitäh! härra Epping äh,, konservatiivid majanduskomisjonist. proua volinik, teile on antud kaks portfelli. kõigepealt Euroopa äh, digitaalse ajastu äh, sobilikkus ja konkurentsi äh, Äh, portfell, kuidas te kavatsete seda huvide konflikti lahendada? Teie eesmärk on kaitsta tarbijate huvisid, see tähendab, et äh, firma suhtes, äh, tema päritolu suhtes ollakse neutraalsed. digitaalne majandus tähendab aga teatud ettevõtete ja riikide promomist kui ka majandusliku autonoomia edendamist, see tähendab et me tegeleme eh, tööstusstrateegiaga, kas te eh, mõistate, et siin on, eh, siin on teatud pinge konkurentsi ja tööstuspoliitika vahel, kuidas te kavatsete seda lepitada, kas te kavatsete oma portfellide vahele ehitada Hiina müüri või ükskõik millise müüri? see oli loomulikult esimene küsimus, mis ma endale esitasin, sest vastasel korral kuidas sa võid küsida, võid aktsepteerida taolist väljakutset? korrakaitse sõltumatus ei kuulu vaidlemisele, see toetub faktidele, mate-, tõestusmaterjalidele, mitte selle, mis riigis sa oled, kui suur, mitte miski muu siin on kaks erinevat perspektiivi. üks asi on loomulikult see, kuidas me oleme siin Euroopa Komisjonis asjad paika pannud. konkurentsi äh, peadirektoraat ja volinik on osa komisjonist, see on olnud nii alates esimesest päevast. nii et see on alati olnud nii, et konkurentsivolinik on olnud osa kolleegiumist. kõik otsused, mis me teeme ka konkurentsi vallas, on kollegiaalne otsus mis seda õigustab, on loomulikult et see, et iga otsus allub mitte ühele, vaid kahekordsele õiguslikule järelevalvele, kui selleks on vajadus. ja kõige viimane kinnitus selle korralduse suhtes oli kaks otsust aastal kaks tuhat üksteist, kui vaadati seda, kas see ülesehitus, kus on kolleegium ja kollegiaalsed otsused ja kohus, kes teostab järelevalvet nii sisu kui legaalsuse suhtes see oli, äh, kas see on vastavuses meie inimõigustega ja on leitud, et nii on. ehk siis ülesehitus on selline, nagu ta olema peab. teine lähenemine on loomulikult see, kuidas me töötame igapäevaselt. üks asi, mis äh, eristab minu tööd ja mis mulle väga-väga äh, meeldib, on see, et minu meeskonnaga ja ise töötades meil on meie peaökonomisti äh, soovitused ja meil on õigusteenistuse soovitused. õigusteenistus teavad, et nemad peavad oma öö, äh, otsuseid kohtus kaitsma, mis tähendab, et nad on väga hoolikad. ehk et ei tekiks mitte mingit sekkumist sellesse, nii et nad suudaksid seda kaitsta ja et peaökonomist saab anda sõltumatu seisukoha sellest, mida me teeme, just nimelt selleks, et poliitika loomine õiguskaitsest eristada. aitäh, jätkuküsimus. volinik äh,, proua volinik, nii Euroopa Liit kui USA-l on head äh, konkurentsipoliitikat, kas neil on sarnased eesmärgid, kuid erinevad meetodid? Euroopa Liidul on administratiivne süsteem, samal ajal kui USA läheneb sellele kriminaalõiguse. liitumiste kontroll on tsentraliseeritum Euroopa Liidus kui USA-s, Euroopa Liidu konkurentsipoliitikal on selged reeglid riigiabi suhtes, samas kui USA seadusandluses ei ole mingisuguseid sarnaseid sätteid. kas teie arvates Euroopa Liit saaks õppida USA-lt teatud valdkondades ja kui see nii on, siis kuidas? meie õpime üsna palju äh, igast töösuhtest. kui meil on äh, deklaratsioonid ettevõtetega, kui tegemist on liitumistega, siis on kaasused USA asutustega, et üksteist aidata näiteks hoolitseda selle eest, et kui on tegemist mingisuguse konkurentsiküsimusega, kui on vaja divestituuri, siis äh, see äh, õiguskaitse võib sobida nii meile kui USA-le, nii et me piirame äh, liitumiste äh, alast kontrolli ettevõtete üle, mis kavatsevad liituda. ehk selles, meil on koostöö, me õpime üksteiselt. USA-s on teistsugune süsteem, ma täiesti tunnen teie kirjelduse ära, aga ma leian, et põhiideed on samad. me algselt õppisime USA-lt väga palju, kõik, mis puudutab eriti äh, äh, antitrust ehk siis äh, trustide vastane ja riigimajandust. riigiabi on Euroopa eripära, aga üks asi, mida ma olen märka, märganud, on, et USA-s on mitmeid hääli, kes on hakanud kahtlema selles, et konkreetsed liikmesmaad annaksid tohutuid maksusoodustusi ettevõtteid nii, et nende peakontor oleks ühes nendest riikides minu arvates on oluline see, et kogu globaalne konkurentsikogukond arutab teemasid ja inspireerib üks, üht-teist, nii et see, mida me teeme, oleks, tagaks õiglase konkurentsi kõikides äh, jurisdiktsioonides Su. suur aitäh teile nüüd äh, Econist infost Martin Širdevan. suur aitäh, lugupeetud volinikukandidaat Te viitasite, te soovitate, soovite ausamat ja õiglasemat ühiskonda. seda soovin ka mina, seda soovib ka minu fraktsioon ja eh, meil oleks vaja õiglaste ettevõtete maksustamist Teie vastutate ju ka selle eest, et viiedakse sisse digitaalne maks või hakataks digitaalettevõtteid õiglaselt maksustama aastaks kaks tuhat kakskümmend. parlament äh, möödunud ametiajal juba esitas väga edumeelse ettepaneku, kuidas selline digitaalne maks peaks välja nägema et maks, maksu tuleks koguda seal, kus majandustegevus toimub, me ja kuidas liikmesriigid saaksid innovatiivseid ettevõtteid kaitse, kas te kavatsete ka G kahekümne raames seda teemat tõstatate ja kuidas te väga eri, te teate, et huvid on väga erinevad ja vastandlikud Äh, kuidas äh, teil õnnestub seda äh, seisukohta näiteks ka Euroopa tasandil ellu viia ja vastuseisu nõukogust blokeerida? Really alati on keeruline olla lõpuni optimistlik, kui me räägime Euroopa maksuseadusandlusest, sellepärast et see kõik nõuab väga palju aega ja kui me tulemusteni jõuame, siis on väga raske ja väga pikk jälle see protsess, et seda koha peal hakata ellu rakendama, aga mina ise tegelikult olen üllatunud sellest, kuivõrd palju edu on saavutatud. kui ma olin Taanis eh, minister, siis eh, ma olin ka Ecofinis eh, ning me tegime ettepanekuid maksuküsimustes ja üks kolleegidest ütles, mitte kunagi need läbi ei lähe, üle minu laiba ainult nii-öelda aga nüüd, viis-kuus aastat hiljem, me näeme, et need ettepanekud on heaks kiidetud ning äh, tegelikult toimivad hästi ja ka tema jäi ellu. seega üllatavaid asju võib vahel juhtuda. Pierre Moskovitši äh, juhtimise all neliteist erinevat äh, maksualast seadusandlust on läbi läinud nõukogust ühehäälselt. seega see ei ole teostatamatu. küsimus on selles, et meil on ka mõned väga olulised äh, seadusalased ettepanekud, mis ei ole läbi läinud. üks on äh, ühtne ettevõtlusmaksu alus ja siin me räägime miinimumalusest tegelikult. kui me saame maksu, baasmaksuga mängida, siis see võib-olla ei tähendagi enam mitte midagi. seega meil on, meil on vaja mõlemat, kui me tahame edasi liikuda selles valdkonnas teiseks, riigipõhine aruandlus, avalik riigipõhine aruandlus finantssektoris, see toimib, viimati, kui ma sellega tutvusin, meil finantssektor endiselt olemas oli, nii et tundub, et ega see liiga palju kahju ei too. ja ma usun, et iga ettevõtte juht võiks uhkust tunda selle üle, kui ta ütleks, kui palju tal on ettevõtjaid, kui suur on käive ja kui palju makse makstakse, see võimaldab samuti hoopis teise pildi saada maksustamisest ka üksikisikutena tegelikult see on ka põhjuseks, miks tegelikult ma tegelikult äh, olen lootusrikas. Äh, ehk jõuame üldise äh, kokkuleppeni digimaksu osas, kui nii kaugele me ei jõua, siis muidugi tuleme välja Euroopa lahendusega ja ma imetlen liikmesriike, kes ütlevad, et nad tegelikult tahavad ülemaailmset lahendust või Euroopa lahendust, aga kui seda ei saa, siis me oleme omaenda lahendusega valmis välja tulema, selleks et kõik ettevõtted makse maksaksid. aitäh, jätkuküsimus? Ähm, jah, ma saan aru, et äh, mõned maksudega seonduvad äh, õigusaktid on nõukogusse toppama jäänud, aga võib-olla me peaks äh, artiklit sada kuusteist rohkem kasutama riigipõhistes aruannetes on tihtipeale öeldud, et võib-olla nende maksude osas me peaksime hoopis enamusotsustele ra rajanema Eh, volinikukandidaat Gentio-, Gentiljone ütles, et tema kavatseb selles suunas eh, töötada ja siis oleks meil juba, juba kaks inimest eh, volinike kolleegiumis, kes selles suunas liiguksid. Uh, uh, jah, ma leian, et sada kuusteist võimalused, need on tõesti olemas, aga nüüd meil on selline protsess, kus iga liikmesriik ilmselgelt on kutsutud osalema. aga sada kuusteist, see ütleb, et kui liikmesriik või mõned neist eh, omavad selliseid sätteid, mis kahjustavad konkurentsi, siis on võimalik alustada läbirääkimisi selle liikmesriigiga, et ta muudaks kõnealuseid sätteid ja kui see ei õnnestu, siis on võimalik teha ettepanek ja nende ettepanekute üle otsustatakse tavalise õigusloomelise otsuste langetamise menetluse raames ja ma usun, et me peaksime tõesti hakkama äh, kaaluma, mida see tegelikult endaga kaasa tooks. ma ei usu, et me ilmtingimata midagi saavutame, aga me peaksime kaaluma erinevaid äh, aluslepingute vahendeid ja neid ka kasutama, kui vaja. We... suur aitäh, nüüd esimene voor on läbi ja teiseks vooruks annan ITRE Äh, esimehele sõna proua Valean. jah, aitäh ja esimene kõneleja, härra Margus Ferber, Rahvapartei koordinaator Econis. aitäh, proua Vestager, aitäh, et te olete, ma tuleksin tagasi kolleeg Eppingu juurde kui te oleksite viis aastat tagasi vastanud äh, konkurentsivolinikuna Äh, siis oleks see vastus olnud, mida ma oleksin oodanud. nüüd te olete aga täidesaatev asepresident, kellel on väga ulatuslik äh, portfell, teid kuulab äh, ühe komisjoni asemel nüüd kolm komisjoni ja siin võib tekkida huvide konflikt. Te peate oma uue portfelliga hoopis teistmoodi ümber käima, kui te varem äh, Te ütlesite, mul võib jääda mulje, et eh, võib-olla ei olegi meil enam eraldi konkurentsivolinikku vaja, sest et peadirektorid otsustavad kõik. me oleme kuulnud, et eh, Junckeri komisjonis olid väga selged eh, reeglid nii et, et need, kas te tõesti kavatsete Eh, selle võimaliku huvide konflikti teemaga toime tulla. jah, teil on õigus, et eh, see nõuab teatud hoolt, sellepärast et see töökorraldus, mis meil oli, oli selline, et mina saan osa otsuseid vastu võtta vastavalt oma pädevusele, ma olen vastutav oma kolleegide ees. kui meil on olulised otsused, siis kolleegium otsustab selle üle. siiani ei ole meil olnud mingeid süviti arutelusid konkurentsi küsimuste üle kolleegiumist, aga muidugi mõista, peame kinni kõikidest erinevatest menetlussammudest, iganädalased koosolekud kabinetide juhtidega, enne kui me nii kaugele jõuame. nii et tegemist on kollegiaalsete otsustega. niimoodi asjad peaksidki olema. teiseks ja ma usun, et see äh, ametinimetis, mis mul on äärmiselt muljetavaldav äh, ning ka see portfell, aga õigusloomelised ettepanekud, äh, need võtame ikkagi koos kolleegidega vastu. siseturu oma, siseasjad. see ei ole minu sulepea, mis need valmis kirjutab, ma muidugi töötan nende kallal, aga mis puudutab üksikuid ettepanekuid, siis minu kolleegid koostavad need ja ma arvan, et ei tohiks alahinnata seda, mis aluslepingus on kirjas selle kohta, kuidas süsteem peaks toimima, sellepärast et ühest küljest on meil äh, seaduse jõustamise autonoomsus, mida ei saa vaidlustada, ja teisest küljest äh, äh, kõik see, mida teevad kolleegid õigusloomeliste ettepanekutega, nii kui meil seda tasakaalu ei ole, siis mina leian, et selline familiaarsuse äh, regulatsiooni ning äh, seaduste ellurakendamise vahel on äh, vägagi hea. me tegeleme küsimustega nagu näiteks, mis tähendab see, kui turg kuulub kellelegi suurandmetega ja nii edasi. ehk siis me peame selles töös lähtuma sellega, mis le-, aluslepingud meile annavad, samuti mis tuleneb kohtupraktikast ja mis vastab ka inimõiguste nõuetele ning eh, me peame tagama, et eh, iga eh, konkreetse otsuse puhul oleks tagatud see tasakaal. härra Verber. jah, ma ütlen ka, miks ma selle küsimuse esitan digitaalsed turud arenevad väga kiiresti, seadusandlik protsess kestab aga aeglaselt, juba turgu valitseva seisundi analüüs kestab kuid ja tõlgendused võivad olla väga erinevad. kas teile ei tundu, et digitaalses majandus oleks meil vaja kiiremat konkurentsimenetlust, kiiremat menetlust otsuste langetamisel, näiteks kuus aastat Google'i asjas? Eh, turg muutub seniga juba korduvalt, enne kui otsus üleüldse sünnib. proua Vestager kaks perspektiivi siin võib-olla. esiteks, esimest korda kahekümne aasta jooksul oleme me alustanud vahemeetmete menetlusega. me otsust vastu ei ole võtnud, me arvestame sellega, et ettevõtted peavad ka saama ennast kaitsta. seda esiteks, teiseks. muidugi võiks küsida, milliseid vahendeid meil vaja on. vaadake, mis Hollandis on välja pakutud, mis nad on suutnud Ühendkuningriigis teha, mis on äh, seega me näeme, et on erinevaid viise seda, kuidas turgu korraldada, kui Konkurentsiamet leiab, et see, kuidas turg toimib, ei tule kasuks äh, õiglasele konkurentsile. ehk siis äh, üritatakse turgu ümber korraldada enne, kui mingi kahju sünnib, sellisel juhul ei ole karistust, sellepärast et rikkumist ei ole olnud, aga võib anda päris otseseid, ütleme peaaegu et käske selle kohta, kuidas koht-, turgu korraldada. digimajanduse puhul on oluline see, et me ei pruugi ilmtingimata konkurentsi näha ainult turu sees, vaid ka turu pärast. näiteks Euroopas me näeme teadusuuringute vallas seda ja me peame seda küsimust arvestama, sest et Eh, kui reeglid paika pannakse, siis tuleb tagada ka õiglane konkurents, aga Google üks, Google kaks, Google kolm puhul, nagu me nägime, see alati nii ei ole olnud. proua Schaldemuse, palun. Imko. Er øh, tere päevast, väga meeldiv on teid täna siin näha teame, et konkurentsi vallas te olete päris palju ära teinud, aga nüüd tuleb pingutada selle nimel, et Euroopa käiks kaasas ka digiajastuga ja tagada siin samuti võrdsed tingimused. sotsiaaldemokraatidele on see oluline, aga mida ja saad sa siin ütelda töötajate õiguste kohta, platvormide kohta, nende nendele lastele, kes tunnevad huvi kihlvedude vastu internetis. ja läbipaistvus veel, ma tahaksin teada, mida sina sellest arvad? ma usun, et see on väga oluline küsimus meie töös. jah, see, need küsimused näitavad, kui paljude küsimustega me peame järgnevate aastate jooksul tegelema ja see näitab ka, kuivõrd kiirelt me peame tööd tegema. ma usun et paljud on mures. sellepärast, et osad inimesed, kes töötavad platvormide läbi, äh, nende töötingimused on väga kehvad. praegu me vaatame, kas konkurentsi äh, erand siin äh, peaks kehtima. meil on ka nii-öelda mikroettevõtteid aga kui nad äh, seda on, siis peab olema ka neil võimalus oma tegevust organiseerida. ning meil peab olema võimalus ka töötingimusi turul reguleerida ja see on üheks meie prioriteediks. me oleme näinud, et ei piisa lihtsalt sellest, et vi-, äh, me pöördume liikmesriigi enda konkurentsiameti poole. tegemist on Euroopa-ülese küsimusega, osad neist platvormidest võimaldavad töötada erinevates riikides mitmes riigis ja sellest tulenevalt on oluline, et äh, saaks kuidagi seda kõike korraldada äh, ja seeläbi ka töötingimusi parandada, see oli siis esimene näide. mis puudutab sisu ja ebaseaduslikku sisu, kahjulikku sisu samuti, sest näiteks seeläbi mõjutatakse avalikku arutelu või valimiste tulemusi siinkohal ma usun, et meil peab olema erinev lähenemine vastavalt äh, sellele, millise sisuga on tegemist. üheks võimaluseks ja võib-olla see nüüd äh, on liiga mustvalgelt öeldud, aga meil on heade tavade äh, koodeksi kolleeg ning tema on võimaldanud meil kõige hullematest asjadest üle saada suured platvormid, tarkvarade pakkujad on ka teatud kohustustega seotud, aga küsimus on nüüd selles, kas meil on vaja selles valdkonnas rohkem seadusandlust. kindlasti oleks väga huvitav arutada seda, mida teha kahe tuhandendal aastal vastu võetud e, e-kaubandusseadusega. suur aitäh, proua Schaldemose, jätkuküsimus. E, jah, see arutelu võiks tõesti siin parlamendis väga tähtis olla ma üritan võib-olla asja natuke teisiti väljendada nüüd. viis aastat on mööda läinud. aga tarbijad, töötajad Euroopas, mis on nende jaoks muutunud? mida konkreetselt võivad nad äh, oma töös näiteks näha ja äh, kuidas ka digimaailmas on need asjad muutunud? palun, proua Vestager. aitäh, kõigepealt ma loodan, et äh, kodanik tänab oma, neid isikuid, kes ta valis, tehtud töö eest. aga jah, me tajume asju teistmoodi, kui meid on valitud ametisse. oluline on, et tulemused oleksid konkreetsed. kuid ühest küljest peab arutelu käima, teisalt tuleb kohaldada ka seda seadusandlust, mis juba on jõus. sellepärast, et kui me tuleme välja ainult uute õigusaktidega, äh, toimub analüüs, mõjuanalüüs koostatakse ja nii edasi, siis äh, see kõik on väga kena, aga konkreetsed tulemused siin parlamendis ka oleme me töötanud selle nimel äh, ju tegelikult, et need õigusaktid, mis on juba heaks kiidetud, leiaksid ka ellurakendamist ja oleks ka teatud jätkutöö. sellepärast, et äh, meil on vastu võetud väga olulisi õigusakte, proua Šaldemuse, teie olete ka selles töös osalenud ja ma arvan, et see on väga tähtis. suur aitäh! proua Logekaart, äh, palun Er suur aitäh! Eh, too taani keel. proua Vestager, te ütlesite vastuseks eh, parlamendile, et VKE-d on Euroopa majanduse selgrooks üle. üle üheksakümne viie protsendi kõigist ettevõtetest ongi VKE-d kui nüüd aga õigusloome seisukohalt seda vaadata, kuidas me saame toetada VKE-sid? kuidas vähendada nende õigusloomelist koormust, mida te konkreetselt teete selleks, et VKE-sid toetada? aidata neil välja arendada kogu potentsiaal digimajanduses. kas me saame midagi teha, mingeid lävesid paika panna, et elu VKE-dele lihtsamaks teha? Øh, kõigepealt ma usun, et tegemist on ettevõtetega, mis ilmtingimata alati ei pöördu Brüsselisse ja ei eelda, et kõik tuleks neile siit. ei, nemad juhivad oma ettevõtet, sellepärast et aga mida neil vaja on, neil on vaja juurdepääsu turule, klientidele. ja ma usun, et teil on õigus Ehm, tõepoolest tuleb arvestada sellega, mis on hea suurettevõtetele ja mis on hea kõige väiksematele. kõikide poliitikate puhul tuleb sellega arvestada. ja seda eelkõige sellepärast, et VKE-d on väga arukad. mida me saame teha? Need, kes tahavad potentsiaali ära kasutada, näiteks juurdepääs äh, äh, riigihangetele, me peame laiendama neid võimalusi, ma tean, et osad kolleegid tegelevad sellega ja arendavad välja riigihangete alast seadusandlust. VKE-d võiksid ka sellest osa saada. riigihangete puhul ka näiteks Euroopa Kaitsefondi puhul leiaksid äh, täielikku kasutust ja äh, ettenähtud rahastus peab ka leidma õiget kasutamist üheksasada äh, tuhat äh, VKE-d kasutasid ära Junckeri fondi võimalusi. samas jällegi no, tõstatub küsimus ka sellest, kuidas äh, saada tööle kvalifitseeritud töötajaid, paljudel ettevõtetel on see probleem. mul on väga suur austus selle vastu või vabandust, ma olen teadlik sellest, et meil on vähe kogemusi selles valdkonnas, aga see võiks olla üheks strateegiliseks suunaks, eriti just digivaldkonnas. ettevõtetel on tihti väga keerukas töötajaid leida ja neil on raske kasvada. palun jätkuküsimus. jah, selle vastus kõlab huvitavalt, ma arvan, et me võiksime tõesti nende ettevõtete elu kergemaks muuta. ma olin äh, juurdepääsudirektiivi osas äh, raportööriks. mikroettevõtted muuhulgas jäid äh, välja selle alt ja see oli väga oluline nende ettevõtete jaoks Eh, seda seepärast, et seeläbi ei pane me neile peale väga keerukaid tegutsemistingimusi. küsimus, kas te plaanite digivaldkonnas ka veel selles suunas edasi töötada? Øh. mulle meeldiks väga, jah. see nõuab tohutuid pingutusi. ma olen varem selle küsimusega töötanud ma ka Taanis äh, olin poliitiliselt vastutav neis küsimustes. väga keerukas on vähendada halduskoormust. kui me nüüd ütleme, et äh, tuleb läbi vaadata kõik, mis me teeme, see on hea mõte. seejärel tuleb vaadata, kas on digilahendusi võimalik pakkuda, mis äh, siis omakorda lihtsustaksid haldusküsimustes ettevõtete tegevust see, mis me varem tegime, näiteks äh, kirjalike vormide kaudu on võib-olla võimalik seda nüüd teha digitaalselt. ja VKE-de puhul veel ma usun, et äh, just teadusandluse seisukohalt tuleb rohkem ära teha. ma arvan, et VKE-del on küll ja küll äh, selle kuulamisest et me üha lihtsustame asju, aga väga paljud ametlikud asjad tuleb ikkagi ajada paberi peal ära ja mitte digitaalselt seega me peame siin VKE-dele suuremat tähelepanu pöörama, aitäh! aitäh! Pilar teile kasti ja palun Itre! suur aitäh, ma saan igati eh, nõustuda teie kirjaga ja sellega, et Euroopa konkurentsipoliitika eh, reeglid peavad vastama digiajastule. me oleme näinud eh, asjade internetis ja mujal uusi arenguid ja peab ütlema, et Euroopa konkurentsiseadus on äh, väga palju ära teinud just juurdepääsu parandamise osas, aga meil on ka digi äh, tara, taristud, äh, digirahakotid, otsingumootorid ja nii edasi. teatud juhtudel aitab see kaasa ka tarbijateni jõudmiseni, kuid teistel juhtudel ka tekivad ummikud eh, nende vahendite kasutamisel, mida te teete selleks, et eh, vähendada takistusi operatiivsüsteemi, süsteemidele, nii edasi, suur aitäh! proua Vestager, palun um,. Europa ser jo meget, øh, hvad skal man sige, jah, kui vaadata üldiseid näitajaid, siis Euroopa on väga hästi ühendatud, kui te elate maapiirkonnas, siis vahel tundub, et ei, internet ei tööta. Need jah, on selline digilõhe, mis tuleb sulgeda. see puudutab neid piirkondi, kus ei ole võib-olla väga tihe äritegevus vahel selline füüsiline taristu on takistuseks. ettevõtlusplatvorm äh, järgmise aasta suvel ilmselt käivitub ja see võimaldab äh, siis platvormi ettevõttena läbipaistvalt äh, näha, milline on minu positsioon eh, internetis ja kui ma olen ära kadunud sealt, miks siis? ja mida teha näiteks selleks, et teatud piirkondades ei tööta teatud rakendused, me oleme seda väga ettevaatlikult kujundanud, mitte eh, selleks, et mitte liiale minna, aga samas loome ka vaatluskeskuse, nii et kui vaja, on võimalik veel ka kohustusi suurendada, sellepärast et väravavalvurid nii-öelda, kui nemad hakkavad äh, erireegleid kehtestama, siis sellega tekib probleem. paljude konkurentsijuhtumite puhul me tegelikult oleme näinud, et kui turg kellelegi kuulub, siis need reeglid, mis kehtestatakse, ei tähenda seda, et võrdsed tingimused kõigile, vaid ikka minu tooted enne teisi. sellest tulenevalt tuleb keskenduda sellele, mis juhtub, kui on domineeriv ettevõte mõnel väga kiirelt areneval turul. jätkuküsimus. jah, digitaristu puhul, see on jälle teine küsimus võrreldes füüsilistega, aga kontekstis, kus me peame tagama rahvusvaheliselt oma konkurentsivõime, on meil vaja Euroopa tööstusagendat, tegevuskava, mis oleks ambitsioonikas, selged eesmärgid, andmete tähtajad ja tegevused, nagu kliimapoliitika osas. me peame arvestama sellega, milline on meie koht rahvusvahelisel turul ja minu küsimus on selles, kas toetate tugevat tööstuspoliitikat ja kas te arvate, et me ei peaks kohandama oma konkurentsipoliitikat või reegleid? suur aitäh, proua Vestager! üks spetsiifiline näide selle kohta, kuidas me olemasolevaid reegleid kasutame. see töö, mis me teeme liikmesriikidega selleks, et äh, luua ja välja töötada Euroopa huvide projekte, meil on mikroelektroonika osas äh, viis äh, liikmesriik, nelikümmend ettevõtet on kokku tulnud ühes struktuuris, nii mikroelektroonika vallas äh, välja tulla oma ettepanekutega. ka kliima koha pealt on see soodus, sellepärast et need kiibid, mida kasutavad, on palju keskkonnasõbralikumad meie ette, eesmärgiks on äh, levitada teadmisi ning ka investeeringuid, ka investeeringutest kaegamale jõuda, nii et eraettevõte peab eh, omalt poolt investeerima, kui ka avalik sektor on kaasatud. augud on jälle üheks heaks näiteks ning siin me ei ole keskendunud teatud sektorite sellele või teisele tööstusharule, vaid valdkondadele, kus me näeme, et on tekkinud eh, probleeme turul, mis on mõjutanud kogu väärtusahelat ja see on heaks näiteks sellest, kuidas tagada äh, õiged konkurentsialused tööstuspoliitikas. suur aitäh, proua Kaili ja sotsialistid, demokraadid. Thank you for your answers, you are uh, raising our expectations. suur aitäh ja tõepoolest, te toetate seda, et Euroopa oleks konkurentsivõimeline digiajastul. tahaksin küsida tehnoloogilise suveräänsuse kohta kuidas vältida seda, et me aga liigsesse protektsionismi ei lange ja teiseks rääkisite vastastikusest põhimõttest riigiabi Hiina puhul ja muu. ma tahaksin küsida, milliseid äh, instrumente plaanite kujundada selles valdkonnas ja veel äh, teie kogemusel põhinedes, kas ei ole vaja nüüd ära määratleda, mida tähendab domineeriva turupositsiooni ärakasutamine kas võib-olla ei peaks kaasama samuti andmete omamise siia praegusesse seadusandlusesse, aitäh! suur aitäh, proua Vestager! ma usun, et see on tõesti väga hea mõte. me peame äh, paika panema selle, mis on jõuks turul, sellepärast et kui võtame vanakooli näite, jõusturul, siis võiks ütelda no, turuosa ja niimoodi see toimis. aga kui näiteks suudetakse koguda väga palju andmeid, võib-olla käive kui selline ei olegi väga suur. võib-olla tegelete ka reklaamiga ja muuga, aga jah näiteks. me peaksime vaatama, kuidas täpselt see toimib ja tegelikult me oleme väga palju õppinud teatud ühinemistest, mida me oleme uurinud lähemalt. me näeme, kuidas tegelikult andmed on äh, vahendiks innovatsioonile, äh, kuid samuti, kuidas see võimaldab äh, pakkuda või siseneda turule, kui andmeid ei ole, siis on keerukas pakkuda teenuseid, mida inimesed vajavad, et see on üha enam tähtis, kui me räägime tehisintellektist, sellepärast et kui teil see teave on, siis saate veelgi enam ära teha. ma usun, me peaksime arutama seda, mida me teeme kõikide nende suure, kogu selle suurepärase äh, avalikust sektorist rahastatud andmetega, mis on kättesaadavad. kas need, kellel on juba, peaksid rohkem veel saama? kui teil on juba palju, siis on tegelikult ka suutlikkus ju olemas ning tehniline oskus ära kasutada hästi neid andmeid. ja meil on tõepoolest suurepärased andmed Euroopas kujutage ette, mida me saame ära teha investeeringute vallas, seitse-kaheksa arvutite valdkonnas, see on maailmataseme äh, tegijad ja veel Galileo ja Copernicus. kas siin tegelikult andmed on olemas ja see on suurepärane asi? see võimaldab äh, nii äh, seemnete kui taimekaitsevahendite peal kokku hoida, aga samuti me peaksime mõtlema, kas see kõik, kõik need andmed peavad olema kättesaadavad ka neile, kes tegelikult oleksid valmis nende eest maksma. kas kõik need andmed peavad äh, olema nii-öelda tasuta kättesaadavad ainult suurtele või ka äh, väikesed peavad saama neid võrdselt ära kasutada? jätkuküsimust tehisintellekti kohta, kas te usute, et Euroopa võiks maailmas oluliseks muutuda äh, siin arendus- ja kasutustegevusel samas kehtestada standardeid äh, läbi disaini või läbi seaduse, seeläbi kaitsta näiteks äh, kodanikke ning äh, teie hinnangu kohaselt, kuidas me saame vältida lihtsustatud lähenemist, mille kohaselt üks lahendus sobib kõigile andmete kasutamisele erinevates tööstussektorites nagu tööstus või loovtööstus te, tervishoid? kas meil peaks olema üks ühtne lahendus kõikide selliste sektorite jaoks ja veel, kuna te mainisite usaldust, me teame, et meie andmeid kogutakse, äh, aga kas me peaksime olema teadlikud ka sellest, mis toimub äh, mikrofonide ja kaameratega, mida me parajasti ei kasuta, kas siin ei peaks olema rohkem äh, võimalusi kodanikel reageerida, aitäh? proua Vestager, ma ei usu, et me saaksime maailmas liidrid olla ilma eetiliste suunisteta. ma usun, et tegelikult see ei õnnestuks meil, kui me hakkaksime ükskõik kust tulevaid andmeid kasutama ning investeeriksime kogu oma raha siis vastavalt sellele. ma kardan, me jääksime kaotajaks, sellepärast et tehisintellekt ikkagi on vajalik selleks, et inimesi teenida see on teistsugune, teine küsimus, see on eesmärgipõhine tehisintellekt. nii et kui me vaatame, kus meil on head tulemused, siis eh, eelkõige just tervishoius, keskkonnas, liikuvuses. Te näete kõiki neid asju, mida meil on vaja, et veelgi paremat ühiskonda üles ehitada. meil on väga palju, millest lähtuda, aga eh, me ei näe ilmtingimata seda, aga me peame hindama seda nii, et me saaksime siit edasi minna ja seda me peaksimegi tegema ja selleks jah, tõepoolest me, seeläbi me võime saada liidriteks maailmas, aga me peame ka usalduse üles ehitama, inimesed peavad mõistma, et see on minu jaoks tehtud, mitte minu vastu ja selles tegelikult ühiskond seisnebki well,. aitäh! järgmisena saab sõna proua Scott Cato Roheliste fraktsioonist ja ta on EKONi komisjoni liige. aitäh, mul on väga hea meel, et Äh, Ursula von der Leyen äh, pakkus välja Euroopa rohelise tehingu juba oma esimese saja päeva jooksul ametis. me peame toetama olulisi investeeringuid kliimasse ja mitte neid takistama. praegu vaadatakse läbi äh, riigiabi suuniseid, mis puudutavad energeetikasektorit. kuidas te tahate toetada kohanemist kliimamuutustega? kas teil on plaanis äh, siseaudit äh, läbi viia, et vaadata, kuidas äh, see kõik on koos Euroopa Liidu majanduse süsinikuheitme vähendamisega? ja kas see leiab kajastamist ka energeetikasektori riigiabireeglite läbivahendamisel ja kas see puudutab ka riigiabi näiteks fossiilkütustele? ja kas te kavatsete näiteks keskkonnaabi rühmaerandite määruse vallas laiendada. proua Vestager, palun. jah, teil on õigus öelda, et me oleme alustanud ähm, nüüd esimesi sobivuskontrolle ja vaatame läbi terve rea oma suuniseid üks asi jõuab sellest kõigest ette, need on suunised ähm, Euroopa heitmetega kauplemise süsteemiks ETS-iks ja seda sellepärast, et me tahame olla valmis, kui algab uus kauplemisperiood. nii et, et ähm, äh, te peate olema teadlikud sellest, et me alustame konsultatsioone avalikkusega selles osas juba üsna peatselt meie eesmärk on hoolitseda selle eest, et äh, nii vähesed sektorid kui võimalik äh, saaksid äh, hüvitust oma otseste või kaudsete kulude eest läbi heitmetega kauplemise süsteemi. no nende saastelubadega ei saa neid kompenseerida me peame seda arutama, sellepärast et me tõesti üritame seda nimekirja piirata nii palju kui võimalik ja seda kõike tuleb äh, arvestada ka süsinikumaksuga piiril, see on uus element. Äh, nimelt meil on see süsinikulekke oht, seetõttu me peame neid kahte asja koos käsitlema ja liikuma kiiresti ülejäänud paketi osas Eh, Green Deal on loomulikult eh, osaks, millega me hakkame tegelema ja veel üks asi, millega me peame arvestama, on see, et meie ei anna riigiabi, riigid annavad riigiabi. meie kontrollime, et kui nad riigiabi annavad, eh, siis nad teevad seda nii, et see ei kahjusta konkurentsi, et see ei mõjuta kaubandust. nii et, et riigiabi suunised, need on osaks kogu sellest rohelise tehingu raamistikust, mida liikmesriigid on toetanud Äh, mis puudutab nüüd lennujaamu, siis ähm, me oleme äh, rühmaerandite määrust laiendanud väikestele ja regionaalsetele lennujaamadele ja niikaua, kui liikmesriigid leiavad, et äh, see on vajalik ja ühenduste seisukohalt see võib olla vajalik, see jääb niimoodi. hästi, järg, jätkuküsimus üleminek rohelisele majandusele nõuab väga palju avaliku sektori raha Äh, finantskriisist alates on pangandussektor saanud äh, tohutut toetust äh, riigilt, on tehtud kapitalisüste üsnagi kahtlastel juhtudel. kas te leiate, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta pangandusteatis tuleks ka läbi vaadata, et me leiaksime tõesti raha rohelise tehingu jaoks ja et see ei läheks pankrotist pankadele? proua Vestager meil on kuidas, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, võib-olla suundumus. me oleme tunnistajaks sellele, et vähem ja vähem panku satub hätta ja see on hea. aga me samuti näeme, et liikmesriigid üha rohkem tahavad välja tulla selliste kavadega, mis kujuta endast abi, see ei ole riigi abi, kõik vastab turutingimustele, liikmesriigid investeerivad täpselt nagu turg äh, investeerib. ja sellest on olnud päris palju kasu, sellest, et äh, mittetootlikest laenudest lahti saada ja nõnda edasi. me näeme, et äh, pangandusteatis on äh, paljudes valdkondades siiski veel eesmärgiks sobiv ja äh, e, lõppkokkuvõttes on äh, vaja ka ikkagi riigiabi kontrollida, kuni pangandusliit teoks saab, nii et, et meil ei ole vaja liigselt kiirustada sellepärast, et finantskriisil on veel väga pikad tagajärjed, mõned nendest halbadest laenudest pole veel tagasi makstud nii et, et me peame olema ettevaatlikud ja mida me oma riigiabialases tegevuses näeme, me näeme, et liikmesriigid tõesti investeerivad taastusenergiasse ja ma olen nõus, jah, mõnikord nad loovad selliseid suutlikkuse mehhanisme, mille koha pealt võib küsimusi esitada, aga nad tõesti suuresti investeerivad taastuvenergiasse. järgmisena Hervé äh, Juvin, kes on äh, ID fraktsioonist ja esindab EKOR-it. aitäh, proua Vestager! ma tahaksin teid tänada teie varasema tegevuse eest ja ja üks küsimus seoses teie kirjalike vastustega. Te olete väga veen-, veendunud ühtses turus, aga Euroopa ei ole just tehisintellekti ja digitaliseerimise vallas esirinnas Ähm, ja tavaliselt majandus ees on väga raske oma mahajäämust ähm, tagasi teha, kui me kehtestame, kui ei kehtestata tollitõkkeid. minu küsimus on see, kuidas äh, te kavatsete hoolitseda selle eest, et Euroopa oma mahajäämise digitaliseerumise ja tehisintellekti vallas tasandil, äh, kui meil on siin äh, vabakaubanduse dogmad ähm, mis rajanevad praegustel aluseks, nagu, kuidas me hakkame kaitsma tõsi, tõhusalt oma välispiiri nagu, äh, välismaiste kaupades, nagu Hiina ja Venemaa seda teevad. aitäh, proua Vestager. üks äh, põhjus, miks ettevõtted kasvavad, on see, et nad saavad kaubelda. Te Eh, ilmselt saadate eh, aru, et enamik eh, kaubavahetusest meil toimub Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, kaks kolmandikku meie kaubavahetusest on liikmesriikide vahel. selleks, et tasa, taga, järele jõuda ja meil on tõesti erinevusi kui te vaatate, kui digitaalsed on liikmesriigid, neli kõige digitaalsemat on samal tasemel nagu Lõuna-Korea ja neli, kes on kõige vähem digitaliseerinud, on samal tasemel kui Venemaa. nii et, et me tõesti peame järele jõudma ja see on põhjus, miks võrgustik liikmesriikide vahel ja erinevate liikmesriikide asutuste vahel on väga oluline aga loomulikult on olulised ka investeeringud. mõnikord ma mõtlen, et me alahindame Euroopa tugevust sellepärast ettevõtete vahel eh, digitaliseerumise sektoris on eh, mudel hoopis teistsugune kui see, mida te tavatarbijana näete, sotsiaalmeedia kasutamine, kõik see Äh, kui te vaatate ettevõtete vahelist konteksti, siis te näete hoopis teistsugust pilti, nii et, et meil on, millele rajada, mitte selleks ainult, et järgi jõuda, vaid ka selleks, et areneda näiteks ähm, äh, äh, tehisintellekti vallas, meil on olemas Euroopa projektid, loomulikult neile on vaja raha, nii et, et ma kutsun teid üles vastu võtma eelarve, et me ei kaotaks aega ja leiaksime raha nendeks hädavajalikeks investeeringuteks aitäh ja jätkuküsimus. jah, ma natukene laiendaksin meie tänase arutelu teemat. ma arvan, et see digitaliseerimise pärast võitlemine on juba minevik, tulevik on, kuulub hoopis tööstusele, selles eh, loomadele, taimede aretamisele, kas te ei leia, et tehisintellekt ja biotehnoloogia on midagi, mis on mõlemad tuleviku seisukohalt olulised, meil oleks vaja sektorite ühest ja interdistsiplinaarset lähenemist. kas te kavatsete oma tulevases komisjonis sellist lähenemist toetada ja kuidas te kavatsete seda teha? aitäh, proua Vestager ma toetan äh, selles oma tulevasele kolleegile Maria Gabrielile, sest tema on see, kes loodetavasti hakkab vastutama tohutute teadusprogrammide eest. Horisont Euroopa on teadusprogramm, mis äh, tõepoolest oleks üks vastus sellele küsimusele. sellepärast, et tegemist on tohutu suurte Euroopa investeeringutega teadus- ja arendustegevusse Te eh, esitasite küsimuse interdistsiplinaarsete projektide kohta. see on just üks asi, mida selle rahaga võiks teha, sellepärast et Horisont Euroopas on eh, ette nähtud ka uus lähenemine eh, selle asemel, et meil oleks selliseid üksikuid äh, projekte, me soovime, et meil oleksid just rohkem sellised äh, erinevaid valdkondi ühendavaid äh, projekte, nii et, et me ei hakka panema raha ühte, teise, kolmandasse projekti. oluline on, et me läheneksime asjadele just rohkem probleemipõhiselt. aitäh, järgmisena härra Tošenovski, ITRE komisjoni liige aitäh, räägin oma emakeeles. proua Vestager. lähitulevikus eh, horisont kahe tuhande kahekümnenda osana vaadatakse välja tippkeskused tehisintellekti jaoks geograafiline tasakaal nende tippkeskuste vahel on tuleviku seisukohast oluline. me peame hoolitsema selle eest, et esitatud on kõik Euroopa riigid, sealhulgas ka Kesk- ja Euroopa riigid. ma tean ühte väga head Tšehhi keskust selles suhtes, aga minu küsimus on palju üldisem kuidas te tahate öelda, et äh, hoolitseda selle eest, et äh, tehisintellekti potentsiaal ja investeeringud sellesse sektorisse äh, leiavad järgimist kogu Euroopas, nii et, et me kogu Euroopas saame sellest nähtusest kasu ähm, et ei oleks nii, et keskused on ainult mõnedes regioonides või riikides. kuidas me säilitame selle väljapaistva taseme teaduses igal pool? proua Vestager see on üks asi, mis teeb mulle ka muret. et me kõik võime jah, olla osad, osaks sellest arengust. väga oluline on, et tehisintellekt ei oleks erapoolik sooküsimustes, aga oluline on ka see, et see ei oleks erapoolik geograafilistes küsimustes. meil on erinevad keeled, erinevad kultuurid, erinevad lähenemised ja seetõttu on oluline, et me tehisintellekti ühiselt arendame minu kolleegid öö, äh, omavad selles valdkonnas üsna palju häid ideid ja üks, mida ma mainin, on, et meil oleks selline Äh, innovatsioonikeskuste võrgustik, sest see võimaldab äh, inimestel erinevatest Euroopa osadest töötada eri, ühe ja sama projekti kallal. nii et, et asjaga ei tegele mitte ainult üks või teine ülikool, vaid inimesed ise saavad osaleda äh, teadusprojektides nii, et nad on pärit erinevatest Euroopa Liidu osadest ja loomulikult ma räägin praegu küsimustest, mis on Maria Kaabrili pädevuses, tema on üksikasjadega palju rohkem kur-, kursis, aga me peame seda tegema tegema. ja te ütlesite ka, et väljapaistvus peab olema liik-, liikuma panevaks jõuks ja ma arvan, et me suudame saavutada mõlemat, aitäh! aitäh, jätkuküsimus! jah, äh, suur aitäh selle esimese vastuse eest. ma muidu tõesti äh, olen väga rahul selle vastusega. Äh, teiseks esimese saja päeva jooksul, kas see ei ole liiga ambitsioonikas tähtaeg uue programmi jaoks? oma vastusest viitate laiapõhjalistele konsultatsioonidele, see võtab palju aega, palju energia ja tegemist on nii kõikehõlmava küsimusega ja see on nii oluline tuleviku jaoks. kui Euroopa tahab olla tehisintellekti vallas juhtrollis, siis me ei tohiks asju üle reguleerida ja liigset bürokraatiat tekitada, kui me tahame, et investeeringud tulevad meie fraktsioon toetaks rohkem seda, et me liigselt ei kiirusta. nii et, et mind huvitab, kas see sajapäevane tähtaeg ei ole liiga ambitsioonikas, proua Vestager see on väga ambitsioonikas. ja üks asju, millele ma väga palju mõtlen, on see, et kui me tahame luua usaldust, siis me peame kuulama. me ei saa lihtsalt öelda, et meil on suurepärane idee ja me rakendame see ellu. me peame inimesi kuulama, et välja selgitada, milline oleks õige lähenemine väga oluline on ka tasakaal, kui me midagi uut välja töötame, siis nagu te ütlesite, me peaksime olema väga ettevaatlikud, et me asja üle ei reguleeri. Äh, see oli ka äh, ettevõtete platvormi reguleerimisega. Äh, me panime paika selle, mis on hädavajalik ja siis lõime seirekeskused, et me saaksime sekkuda hiljem minu jaoks on nende ambitsioonide täitmiseks loomulikult vaja tagasisidet äh, väga paljudelt ettevõtetelt, äh, kes on kasutanud neid põhimõtteid ja äh, välja selgitanud, kuidas luua tehisintellekti, mida saab usaldada, aga kuulata tuleb kiiresti. me peame rääkima väga paljude erinevate inimestega, et asjad oleksid õiged ja meil tõesti praegu on kiire, me peame oma tehisintellekti strateegiale tuule tiibadesse saama ja see ettepanek on osa sellest. aitäh, eh, proua Kokalaari IMCO komisjoni nimel järgmisena. aitäh, proua volinikukandidaat me tõesti peame kõrvaldama takistused eh, hästi toimivalt ühtselt turult digitaalsel ajastul ja ühtsed reeglid muudaksid olukorra Euroopa iduettevõtetele ja platvormidele eh, kergemaks, eh, siis saaksid digitaalteenused areneda ja konkureerida täpselt nagu see on USA-s ja Hiinas Te rääkisite oma missioonikirjas digitaalsete teenuste aktist ja te ütlesite, parandate digitaalsete platvormide vastutus- ja ohutusreegleid. kas teil on plaanis ka välja pakkuda uusi reegleid ja kuidas te hoolitsete selle eest, et neid uu-, need uued reeglid on põhjendatud ja proportsionaalsed ja et nad tagavad teenuste osutamise vabaduse? kas te muudate teavitamise ja mahavõtmise menetlust ja kui te seda teete, siis milline on teie lahendus hoolitsemaks selle eest, et need uued äh, reeglid, äh, mis kaitsevad tarbimist, äh, tarbijaid petmise eest, on tõhusad, aga samas ka ettevõttesõbralikud. aitäh, aitäh ja proua Vestager. kõigepealt tuleb vaadata, mis meil juba on sellepärast et äh, väga paljud äh, tooted äh, sisaldavad juba tehisintellekti ja väga paljud reeglid, mida me välja töötame, kohalduvad ka neile toodetele. turvareeglid peavad hoolitsema selle eest, et need ei tekita heitgaase, et nad põlema ei lähe, et nad tervisele ohtlikud ei ole. nii et, et meil on juba väga palju õigusolest olemas, mida me saame kasutada ma arvan, et kõige olulisem on hoolitseda selle eest, et me kogu asja jällegi üle ei tee, nii et, et me ei unustaks innovatsiooni selles protsessis, integratsiooni. ja üks asi, mis, mida ma väga tahaksin arutada, kui ma nüüd siin kolme komisjoni ees olen, mida teha e-kaubanduse direktiiviga, tegemist on vana direktiiviga, aga mõned arutelud äh, Ehm, kui seda hakatakse läbi vaatama, on väga põhimõttelised arutelud, sest need puudutavad teenuste osutamise vabadust ja milline eh, on sinu vastutus, kui sa klientidele teenust osutad. meil on toimunud just väga olulised arutelud autoriõiguse üle, need olid vägagi eh, eriarvamuslikud ja me ei ole ikka veel seda direktiivi hakanud ellu rakendama, nii et, et väga oluline on vaadata, kuidas me jõuaksime tõhusal moel selleni, et meil oleksid sellised tooted, mida me saame usaldada ja mis tagavad meie eraelu puutumatuse, enne kui me hakkame mingeid õigusakte eh, uuesti vastu võtma, ilma et me teaksime, mida me tahame nende õigusaktidega saavutada me peame leidma tasakaalu tõhususe ja tarbijakaitse vahel ja samas peame jätma ruumi innovatsioonile, et e, saaks välja töötada tooteid, mille olemasolust meil pole praegu veel aimugi. jätkuküsimus, palun ma küsiksin lisaks, kas digitaalsete teenuste akt sisaldab ka neid teenuseid, mida võimaldab tehisintellekt, kas te oleksite selles küsimuses konkreetsed, kas on Euroopa lähenemine tehisintellekti küsimus ja kas te olete valmis selle ettepaneku esitama määruse kujul ja mitte direktiivi kujul? see oleks ühisturu huvides parem ju. aitäh, proua Vestager paljudele teie küsimustele vastuseks ma pean ütlema, et ma lihtsalt ei tea, ma veel ei tea, milline vorm oleks parem, kas määrus või direktiiv, aga me leiame üha rohkem, et tehisintellekt on toodetesse sisse ehitatud, toodetele, mida me teame, neil on ka olemas selle tehisintellekti komponent ja seetõttu sellised küsimused tõstatuvad, kui et, tood-, teeb seda, mida tahab, millega me oleme harjunud, näiteks külmutuskapp, meil on juba erinevaid tootenõudeid, et sellised tooted oleks turvalised. aga nüüd, kui ühendada need ka tehisintellektiga, näiteks, et külmkapp täida, täidab ennast teie lemmiktoiduainetega, siis kuidas hoolitseda, et see oleks tõesti teie valik ja mitte kellegi teise valik mina ei tea veel, kuidas me selle küsimusega hakkame ümber käima. ja kui me äh, määruse vastu võtame või midagi reguleerima hakkame, siis me peame hoolitsema selle eest, et reguleerimine on vajalik ja me peame olema, meil peab olema selgust, mida me tahame saavutada ja mina tahan saavutada seda, et tarbijad tunneksid ennast turvaliselt. ma usaldan seda toodet, ma tean, et ma kontrollin seda toodet. see peaks olema meie eesmärk. aitäh ja nüüd anname koosoleku juhatamise üle IMCO komisjonile, proua de Sutter. järgmiseni saab sõna Stefani Jon-Kurten Renew nimel. aitäh, eh, volinikukandidaat. täna me valmistame me näeme televiisoris Eh, seriaale, mis on teie sarnased, eh, kus on teie nime Kaim ja ma loodan, et me te,, teil tuleb ka teine hooaeg, sellepärast et see teie järgmine ametiaeg eeldab muutusi, digitaliseerimist. ja minu küsimus on järgmine. Eh, see puudutab neid suuri tehnikaettevõtteid, kes rikuvad konkurentsireegleid, kelle vastu äh, Äh, meil, kellelt meil ei õnnestu tahes rahve saada, milliseid uusi meetmeid te soovitaksite ja äh, äh, kas neid ei peaks siis hakkama jagama ja kuidas te tahate stimuleerida Euroopa ettevõtteid, et et nad kuuluksid siis ka kümne digitaal, maailma parema digitaalettevõtte hulka, et praegu meid seal ei ole ja kuidas te tahaksite Äh, andmekaitset äh, korraldada niimoodi, et oleks äh, kõik kasulik, see, see kõik kasulik ka tarbijatele. proua Vestager, palun. mul on hea, et te teleseriaali mainisite, kui jutt on teleseriaalidest, siis tihtipeale teine osa jäetakse vahele ja minnakse kohe kolmanda osa juurde, aga mina Äh, üritan oma teisel hooajal siis paremini esineda. jah, te rääkisite õigesti, et trahvid ei mõju ja trahvidest ei piisa, sellepärast et äh, trahv oli vanasti karistus ebaseadusliku käitumise eest. Äh, me peame tulevikku silmas pidades muutma, me ei saa seda teha, mida me oleme siiani teinud ja loota, et sellel on samad tagajärjed me peame vaatama, kas meil on vaja veel äh, äh, tugevamaid mõjutusvahendeid, et konkurents nendest, nendel turgudel toimus. kui te vaatate Google AdWordsi juhtumit, siis kui me saatsime Google'ile äh, teate, et nad käituvad ebaseaduslikult, Nad lõpetasid selle tegevuse. see juhtus kaks aastat tagasi, aga turg ei ole ikkagi digitaalsektori varase äh, arenenud, nii et, et me peame kaaluma selliseid vahendeid, mis lähevad palju kaugemale. ja enne, kui me neid väga tõsiseid meetmeid hakkame nagu ettevõtteid väiksemaks jagama, jah, eh, see läheb juba liiga ka-, kaugele, me ei saa ettevõttele öelda, et sa pead osa eh, endast eraldama me peame tegema kõigepealt äh, kõige vähem äh, häirivaid viise selleks, et konkurents tuleks tagasi ja selles osas ma loomulikult olen vaja, valmis uurima, mida me äh, vaatame roh-, vajame rohkem selleks, et konkurents jälle tagasi tuleks ja me peame kaaluma neid uusi nähtusi, et meil on konkurents ka turgude pärast, mitte ainult turul ja äh, kui selle konku-, konkurentsi võidetakse, siis hakatakse reegleid sellel turul pane-, paika panema ja kuidas hoolitseda selle eest, et õiglased tingimused pannakse paika, seda me üritame ja loomulikult eh, meie peame sellega tegelema, kui me konkurentsiseadusi ellu rakendame ja proua Kurtään, jätkuküsimus. jah, eh, ülemaailmastumine, digitaliseerumine, kliimamuutused kuidas te tahate arendada eh, Euroopa eh, konkurentsipoliitikat nii, et see, see oleks rohkem seotud teiste Euroopa poliitikatega, te rääkisite tööstuspoliitikast, kaubanduspoliitikast. Eh, te, kuidas te kavatsete parandada seda reguleerimist, et, et Euroopas tööstusarengut edendada, et oleksid innovaatilised projektid Äh, olulised ühishuviprojektid. kuida-, äh, mida teha, et meil rohkem selliseid projekte oleks? proua Vestager, minu arvates on parim, äh, mida me saame nende ühiste Euroopa huvi edendavate probleem, projektidega teha, on kasutada neid projekte, mis meil on, see mikroelektroonika projekt, meie õppisime sellest väga palju, liikmesriikisid õppisid palju äh, ja me oleme õppinud väga palju, kuidas neid projekte korralikke teha, sest tegemist on üsna keerukate väärtusahelatega. näiteks kui vaadata seda tööd, mida me patareide vallas on, teeme, siis meil on siin äh, toorained, ümbertöötamine, kõik. nii et, et me peame kogu selle väärtuse ahela innovaatiliselt läbi vaatama ja see on üsna keeruline ja kui me kasutame seda vahendit, siis me muutume üha paremaks ja paremaks ja mina eelistan seda äh, töövahendit äh, pigem parandada, kui viia see töökotta ja lasta selle asemel uus teha. meil on äh, väga olulised ühise Euroopa huviprojektid ja me loodame, et need saavad tuule tiibadesse. veel üks asi, mis puudutab seda kümmet kõige olulisemat ettevõtet. kui te vaatasite seda nimekirja kümme aastat tagasi, siis ainus ettevõte, kes seal nimekirjas Euroopast oli, oli Dutch Shell, oli hollandlaste Shell, nii et, et fossiilsete kütuste ettevõtted, teised tegelesid ka fossiilkütuste ja pankadega. huvitav on see, et millises nimekirjas te tahate olla, sellepärast et kui te vaatate kõige olulisemate maailma ettevõtete nimekirja just nii, kes on keskkonnasõbralikud, siis nad on Euroopa Liidust, sellepärast me tahame oma majandust muuta keskkonnasõbralikumaks ja ma arvan, et me peame sellega arvestama ka digitaalsektoris, iseäranis ettevõtete vahelistes suhetes. aitäh, järgmine kõneleja on härra Tennant ITRE-st, aitäh! iga volinik saab missioonikirja, ma panin tähele, et teie kirjas oli selline tekst, te koordineerite digitaalse maksustamise alalist tööd tööd selleks, et saavutada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks konsensust rahvusvahelisel tasandil või pakute välja õiglase Euroopa maksu? minu arvates igasugused katsed makse peale suruda kahjustavad konkurentsivõimet juba iseenesest ja paljud töökohad lähevad sellistesse riikidesse, kus makse digitaalmajandusele ei kehtestata tahaksin küsida, millise kuju see uus maks võtab, kuidas see seostub Brexitiga, kas Äh, Ühendkuningriiki hakatakse kuidagi survestama äh, selle maksuga pärast äh, Brexitit või kas see kehtib kõigile ettevõtetele, see maks või ainult suurtele hargmaistele ettevõtetele? proua Vestager. nüüd on meil OECD-s praegu töö käimas selleks, et saavutada ülemaailmne kokkulepe. mõned ettepanekud OSCD poolt või, või projektid eh, näevad välja niisugused, nagu me siin Euroopas oleme välja pakkunud, kui digitaalsete teenuste maksuideega välja tuldi. mõned nendest ettepanekutest lähevad pisut teistsuguses suunas ma ei tea, milline saab olema tulemus, aga ma loodan, et nad tegutsevad kiiresti selleks, et meil oleks globaalne üksmeel, on meil vaja ettepanekuid, et me saaksime neid arutada. osalt ähm, äh, kui te maksusoonist välja lähete, siis te tegelikult ei ole mitte midagi saavutanud. Äh, sellepärast, et äh, maksu mõte on selles, et seda makstakse seal, kus te oma äri ajate, seal tuleb maksta ka oma maksud sellepärast et te peate andma oma panuses, panuse sellesse ühiskonda, mis võimaldab teil oma äri ajada. ja see on loomulikult üks põhimõtteid, millega me peame arvestama, sellepärast et muidu on meil veel rohkem ettevõtteid, kus on peakorter kohas, kus tegelikult peakorter ei mahugi, seal ongi ainult postkast. kuidas Brexit seda kõike mõnu, mõjutab, ma ei tea aga kuna see on ülemaailmne kokkulepe, siis ma loodan, et Ühendkuningriik on osaks sellest. härra Tennant, järelküsimus? aitäh, kõigepealt äh, jumal tänatud, et me sellest poliitilisest projektist äh, lahkume, äh, sellepärast et minu meelest maksustamine ongi väga valesti siin kõik. ühisturg, vabakaubandus ja nüüd siis veel Euroopa tasandil maksud ka, ilma et inimesed oleksid õiglaselt esindatud Äh, see on äh, minu arvates lubamatu ja näib tsensuuri moodi. Äh, teie olete ühtlustamise poolt, meie oleme suveräänsuse poolt. minu arvates on või, oleks võimalik otsida, inimesi paremini esindada ja otsuste langetamine viia äh, lähemale sellele, mis on tõeliselt demokraatlik. aga no jätkage samas vaimus, Suurbritannia ei võta sellest osa mina ei jaga teie seisukohti. aga ma hindan teie häid soove. aitäh. proua Evelin Regner järgmisena sotsiaaldemokraatide ridadest aitäh, ma tulen konkurentsipoliitika juurde tagasi. Te ütlesite oma sissejuhatavas sõnavõtus, et te plaanite muutusi eh, kohaldamise, aga mitte reguleerimise vallas. kuidas te kavatsete siis eh, toime tulla turgu valitseva sein-, seisundi kuritarvitamisega iseäranis tehnoloogiaettevõtete poolt ja platvormide poolt? ja kuidas äh, on konkurentsi ka liikmesriikide vahel, kes lähetavad töötajaid ähm, äh, riikidesse, kus sotsiaalmaksud on kõrgemad äh, kas teil on plaanis tegeleda selle uue probleemse konkurentsiga liikmesriikide vahel, nagu te olete siiani teinud näiteks maksudumpinguga äh, küsimuses, kas te kasutate ära riigiabi reegleid äh, sellise kahjuliku konkurentsi vastu? proua Vestager. kahjuks mulle tundub, et see küsimus on äh, väga hea näide konkurentsiõiguse piirangutest ja sellest, et meil on vaja hästi toimivat tööturgu meil on vaja, et tööturud areneksid, sellepärast et ähm, selles näites, mida te esitasite, et sotsiaalmaksud ei ole samad ja seetõttu teised maksumaksjad sisuliselt annavad äh, abi äh, ettevõtetele, kes teisest riigist teenuseid osutavad. ma ei usu, et see on midagi, mida konkurentsiõigusega saab lahu-, lahendada Äh, seda peab tööturu äh, reguleerimine lahendama või kas riiklikul tasandil või Euroopa tasandil. veel üks asi, mis mulle äh, väga meeldis praeguse komisjoni koosseisu juures, oli selline lähenemine, et kui inimesed töötavad samal ametikohal, teevad samasugust tööd, siis peaks olema ka samasugune palk. me peaksime vältima sellest põhimõttest Eh, kõrvalekaldumist ja aga nagu ma ütlesin, mul ei ole, eh, ma ei saa vastata sellele küsimusele konkurentsi poole pealt, aga ma olen valmis seda küsimust arutama kolleegidega, kes selle eest otseselt vastavad, vastutavad. jätkuküsimus, te mainisite eh, avaliku ja erasektori praktikat, rääkisite ka sellest, et maksustamine toimub aeglaselt, aga olukord ei ole lootusetu. Äh, mida kavatsete teie selleks, ähm, et äh, see õigusakt võetakse vastu ja kas ähm, te olete valmis ähm, miinimum Euroopa maksumäärasid kehtestama, et õppeks see äh, võidujooks kõige madalama taseme suunas ja mida te, kas te täpsustaksite märkusi, mis te oma Taani kolleegidele vastates tegite? Äh, äh, jah, äh, see tegelikult ei olnud Gitaani kolleeg, aga see ei ole oluline ka. ma olen maksustamise vallas tehtust tööst näinud, et jah, asjad kulgevad aeglaselt, aga me saavutame edu. ma loodan väga, et riigiabi otsus maksude küsimuses Äh, on liikmesriikidele ja ettevõtetele suunisteks. Äh, me oleme andnud välja ka äh, reeglid, kuidas abist aru saada ning me oleme üritanud levitada sellist arusaamist maksuhalduses, kuidas asjadest aru saada, nii et, et teadmised levivad isegi, kui me ei saa nagu lõppotsust mõjutada. aga ma ei usu, et riigi äh, et need ähm, küsimuste riigiabi otsused meile maksuõiglust toovad, seda toob üksnes seadusandlus ja riigipõhine aruandlus on midagi, mis aitab ja ma äh, tõesti loodan, et liikmesriigid panustavad rohkem ja miinimumettevõtete tulumaks ja ühtne maksubaas äh, see on vajalik äh, selles, et me ei hakkaks manipuleerima maksubaasiga, see muudab minimaalse ettevõtete maksustamise mõttetuks. nii et, et ma loodan, et meil õnnestub seda kõike ühiselt ka saavutada. järgmine kõneleja, proua Angeelika Niibler Rahvaparteist ja õiguskomisjoni esindaja suur aitäh, lugupeetud esimees, proua äh, Vestager, ma istun siin. Te juba rääkisite juba autoriõigusest lühidalt. teate, et meie siin Euroopa Parlamendis eh, juba väga pikka aega oleme tegelenud Euroopa Liidu autoriõiguse küsimusega ja võtsime ka direktiivi vastu ja meie arutelud olid väga vastuolulised ja minu küsimus on, eh, mida te isiklikult arvate autoriõiguse reformist? Eh, see, mida te arvate sellest, mida parlament otsustas ja kas te hoolitsete selle eest, et see direktiiv ka liikmesriikides rakendamise käigus muud, muudetud ei saaks ja mida te arvate uue digitaalse te te teenuste akti reformist? see on tegelikult väga tihedalt seotud sellega, mida me autoriõiguse reformiga seoses otsustasime ja teie olete ju vastutav selle valdkonna, nende valdkondade koordineerimise eest. Te vastutate digitaalsete platvormide, digitaalsete teenuste eest. proua Vestager. nagu te teate, see ei olnud midagi, mille eest ma otseselt vastutasin, aga ma jälgisin neid arutelusid ja minu arvates oli tegemist äh, väga lõhestava aruteluga. Äh, see näitas äh, seda, kui raske on leida tasakaalu mis tahes reguleerimise juures, iseäranis see puudutab seda, kes me oleme, mida me saame teha, mida me saame öelda. mina ise olen väga rahul selle tulemusega, mulle tundub, et on oluline, et meil nüüd on võimalus et äh, autorite õiguse omanikud ka ikkagi tasu saavad. meil on nii palju ähm, artiste, äh, kes on füüsilisest isikust ettevõtjad, kel on väga raske ots otsaga kokku tulla, sellepärast et nad saavad väga vähe kogu selle töö eest, mida nad teevad. ja ma äh, ei usu, et keegi meid leiaks, et, et need inimesed seda tasu ei vääri nii et, et äh, mul on äh, väga hea äh, meel selle üle, mida me autoriõiguse vallas saavutasime ja nüüd me peame andma suuniseid selleks, et liikmesriikide direktiivi ellurakendamine oleks ühtne, et meil ei tekiks killustatust, kuigi meil on üks direktiiv. see on järgmise komisjoni koosseisu ülesanne ja see saab olema raske, sest on täiesti tõenäoline, et mõned arutelud, mis kompromissiga lahendati, tõsta, tõstavad uuesti pead teisel kujul. ma arvan, et nüüd on autoriõiguse küsimus lahendatud ja seda ei peaks uuesti äh, avama äh, seoses digitaalsete teenuste aktiga, ma arvan, et me peame olema ettevaatlikud, et seda ei juhtuks, sest siis äh, me kaotame jällegi kiirust ja me peame tõesti hoolitsema selle eest, et autoriõiguse omanikud tasu saavad. proua Niibler, jätkuküsimus, aitäh. mul on veel üks küsimus, eh, mis puudutab spordiülekandeid internetis. internetis eh, näidatakse neid spordisündmusi sageli ebaseaduslikult. komisjon on eh, siin juba koostanud selgituse selle kohta kas te kavatsete neid selgitusi jälgida ja äh, kavatsete probleemiga midagi ette võtta, mida te kavatsete teha sellise äh, ebaseadusliku spordisündmuste üle, ülekannetega internetis, aitäh, proua Vestager. ja mina arvasin, et ma olen nii hästi ette valmistanud selleks kuulamiseks. see tõenäoliselt on keeruline ja ma saan aru et see on oluline küsimus, sest nii palju raha läheb selleks, et seda legaalselt striimida. ja kui te äh, maksate sellest, et seaduslikult äh, striimida, siis loomulikult ei taha näha, et ebaseaduslikult sama asja üle kantakse nende poolt, kes ei ole. mul ei ole praegu vastust, kuidas sellele lahendust leida, nii et selle juurde peame tagasi tulema. aitäh. järgmine kõneleja proua Kornelia Ernst Gue ITRE-st. jah, proua äh, Vestager, väga tore teid jälle siin näha, ma istun siin et oma vastustes rääkisite väga palju sellest, et konkurents on väga oluline selleks, et töökohad säiliksid, et neid luuakse ja selleks, et kliimamuutustega äh, võidelda, meie oleme sellel seisukohas ja on sellised äh, regioone, mis ei ole üleüldse konkurentsivõimelised. mina Saksamaal olen pärit ühest sellisest regioonist, meil on väga nõrga infrastruktuuriga piirkondi äh, ja meil on näiteks ka selliseid piirkondi, kus toimuvad suured muutused nagu kivisöe kaevandamisel põhinevad regioonid ja sinna konkurents ei ulatu ja minu küsimus on, et kas see vaba ja õiglane konkurents, millest te räägite, ka tõesti neid, ka neil regioonidel areneda aitab? et seal lihtsalt hunt, et sinna hundid ja teised loomad tagasi ei tuleks, vaid et inimesed sinna jääksid. ja millist rolli mängib teie arvates abi ja toetused? Eh, eh, kuidas neid omavahel tasakaalustada, konkurentsi ja toetusi? proua Vestager. isegi kui, nagu te viitasite, ma arvan, et konkurents on osa vastusest, aga ma saan aru, et tal on omad piirangud isegi kui terve piirkond on ühe transitsioonis või üleminekus, siis te peate investeerima, investeerima kõigepealt inimestesse. anda inimestele võimalus uusi oskusi omandada, parandada oma oskusi jõuda nende oskusteni, mida vaja on selleks, et selle piirkonna majandus saaks uueneda. ma arvan väga hästi ja väga kõrgelt globaliseerimisega kohanemise fondist. ma äh, pean väga äh, hinnaliseks seda tööd, mida tehakse liikmesmaades selleks, et suunata abi söekaevanduspiirkondadesse, te olete väga kau-, juba me ei andnud struktureerimisabi söekaevanduspiirkondadele, aga restruktureerimisabi andsime, et inimesed saaksid luua uusi ettevõtteid, uusi amet, uusi töökohti. aga see abi, mis me anname näiteks, kui on olemas oht, et ettevõte kolib Euroopa Liidust väljapoole, siis saate anda toetust selleks, et nad jääksid Euroopa Liitu, võib-olla siis taolisse piirkonda. ma arvan, et siin on vaja seda, et konkurents tuleks tagasi, aga kõigepealt on vaja luua vajalikud eeltingimused, et inimestel oleks elu seal. kui ettevõtteid ei ole, kui riigi teen-, avalikke teenuseid ei ole, kui ei ole transporti siis te tegelikult ei käivita mingisuguseid uusi arenguid ja seda on võimalik teha ainult koos asjaomase liikmesmaaga, regionaalsete võimudega ja kodanikuühiskonnaga, mis kasutab seda, mida ülejäänud Euroopa võib anda parimal võimalikul moel. aitäh ja järelküsimus. jah, need äh, nõrga infrastruktuuriga piirkonnad, te rääkisite Euroopa tööstusstrateegiast, see kõlab ilusasti Äh, mida teie arvates tuleks teha äh, teistmoodi, te mõnda asja juba mainisite Äh, aga see ei ole terve strateegia, need on ainult mõned strateegia komponendid. mida peaks Euroopa tööstuste strateegia äh, rohkem arvesse võtma äh, selleks, et need regioonid saaksid neid vahendeid, mis neil on, et need, nad saaksid neid paremini kasutada. me peame ju mingil hetkel otsustama, mida me edasi teeme ja see, et te uuest strateegiast räägite, kõlab väga hästi. mida te tahaksite sellesse strateegiasse tingimata sisse tuua? proua Vestager. Te peate mind vabandama, et ma ei ole piisavalt konkreetne ja ma saan sellest aru. Te ei arva seda sellepärast, et ma seda ei ole. kõigepealt on oluline see, et see strateegia ei ole mitte ainult suurte ettevõtete jaoks, sest Euroopa ei ole mitte ainult suurettevõtted, siin on ka väga-väga palju väikseid ja kesksuurusega ettevõtteid. ka siis, kui me räägime tööstusest, väga paljud ettevõtted, neil on allhankijad, rohkem kui üks allhankija, see on äh, oluline osa Euroopa tööstusmaastikust. teine asi on see, et see peaks olema osa meie rohelisest kokkuleppest, Green Dealist. meil ei saa olla tööstusstrateegiast, äh, mis ei hooli majanduse ja tööstuse rohestamisest. et meil oleks äh, süsinikuneutraalne kontinent, see peab olema kõik sama asjaga seotud ja lõppude lõpuks selle aluseks peab olema õiglane konkurents see tähendab ka seda, et küsimus ei ole selles, et me anname raha mingitele ettevõtetele või mingile sektorile. küsimus on selles, et me investeerime sellisesse väärtusahelasse, mis võimaldab paljudel erinevatel sektoritel, paljudel erinevatel ettevõtetel edukas olla. mikroelektroonika on näiteks hea näide, kus väl-, väga paljud liikmesmaid ja väga palju ettevõtteid tuleb kokku selleks, et tegeleda innovatsiooniga äh,, tööta, äh, tööta mikroelektroonikat, mis on kasulikud väga-väga paljudele erinevatele sektoriga ja sellega ta võimaldab tööstusel äh, sellist uut tõuget, uut hingamist saada. aitäh, järgmine Timo Velkon, SND ja Jüri. aitäh, esimees äh, proua Vestager, teie vastutate digitaalse ajastusse sobiva Euroopa eest ja äh, see tähendab ka tehisintellekti. on terve hulk väljakutseid, mis sellega seotud on. ettevõtted tahavad vähem öö, äh, regulatsioone, mis võimaldavad ja toetavad äh, tehisintellekti tehnoloogiat. peamine Euroopa Liidu instrument Äh, on GDPR ja e-privaatsuse direktiiv, siis siin tuleks rõhutada, et igasugused algatused komisjoni poolt peavad täielikult garanteerima seda, et peetakse kinni põhiõigustest, nagu näiteks privaatsuse ja isikuandmete nii äh, kaitse ning mittediskrimineerimine. arvestada tuleb ka vajadust austada eetilisi inimaspekte ning luua usaldust uute tehnoloogiate vastu. kuidas te tagate, et see Euroopa, mis digitaalsesse ajastusse sobib, ei lõhu olemasolevat seadusandlust või ähm, põhiõigusi, vaid kasutab seda konkurentsieelise saamiseks. aitäh, proua Vestager. ma jagan seda, millest te alustasite ja seda, millega te lõpe, lõpetate, lõpetasite, aga ainukene, kuidas me saame edukad olla, on üles ehitada tehisintellekt. tehisintellekt, mis põhineb põhiväärtustel. me räägime purpose by design, aga me räägime ka trust by design, sest vastasel korral meie ühiskond ütleb ei, me ei taha seda, meil ei ole seda vaja ja sellest oleks tõsiselt kahju, sellepärast et potentsiaal tervishoius äh, Äh, saaste vähendamises, kliimamuutustega võitlemises, kui me räägime digitaalsete tehnoloogiate kait-, äh, kasutamisel, see on tohutu suur. ja see on äh, põhjus, miks ma väga hindan seda, et me alustame just nimelt nende suunistega, guideline idega, kuidas luua tehisintellekt, mida me saame usaldada, et need suunased, suunised on edasi liikunud investeerimis äh, Äh, skeemidesse, see on üsna huvitav ja ettevõtted liituvad sellega, nad on nõus sellega, nii et see ei ole mitte selline kabineti tegevust, kabinetis tehtud teadusuuringud, vaid see on midagi reaalset, kus ettevõte ütleb, et ma kasutan seda oma tehisintellekti arendamisel ja ma annan teile teada, kuidas meil läheb, sest loomulikult ma arvan, et pikemas perspektiivis ettevõtted näevad, jah, meil on vaja regulatsiooni, aga see on regula-, peab olema regulatsioon, mis võimaldab meil asju teha, mitte ei võta meil kärbitiibu. ja see perspektiiv, mis meil Euroopas on, ei ole võib-olla kõik andmed, sest me tegelikult tõesti respekteerime inimesi, meil ei pruugi olla kõik raha olemas, sest meil on väga palju asju, millele me tahame kulutada, aga meil on eesmärgid olemas, on olemas asjad, millele me, mida me tahame saavutada ja ma arvan, et see on kõige olulisem driver, mis meil olla saab, just nimelt sellepärast, et selle aluseks on meie põhiväärtused aitäh, härra Võlken, jätkuküsimus. ma arvan, et me saame kokku leppida, et digitaalsel ajastul on elu eriti oluline, et me anname võimu indiviidile selles suhtes, mis tema privaatsusega äh, tehakse, see ei ole lihtsalt kaup. meil on vaja Euroopa Liidu äh, privaatsusdirektiivi selleks, et lasta inimestel säilitada nende õigust teha otsuseid ilma mõjuta, mille, mida nad ei ole ise soovinud. kas see mõjutab reklaamist suunatud ärimudelit, mis meil praegu on ja me ei pea võitlema selle turu vastusega, äh, millest enne rääkisite, me kas me näeme äh, inimesesõbralikke reegleid ja sellepärast ma küsingi, kuidas te olete kindlad, et lõpuks jõutakse kokkuleppele? e-privaatsus äh, kokkuleppe suhtes ja proua Niivler mainis äh, autoriõiguse äh, intellektuaalomandi direktiivi Apple'i filtreid. kuidas te tagate, et need tehnoloogiad ei ohusta sõnavabadust, kui need liikmesmaad ellu viivad? aitäh, proua Vestager. viimane teema. see nõuab palju arutelusid edasi ja tagasi liikmesmaade vahel ja tõenäoliselt siin parlamendis me jälgime seda väga hoolikalt, nii et me saaksime saavutaksime sellise rakenduse liikmesmaades, mis on väga sarnane, mitte see, et meil on üks variatsioon on äh, direktiivist ühel pool ja teisest äh, liikmesmaadest rakendatakse seda teistmoodi ja siin tuleb olla äärmiselt erinevalt, äh, ettevaatlik ja nagu ma ütlesin arutelu alguses siis, kui me rääkisime copyrighti seaduse vastuvõtmisel, kõik need tulevad tagasi, sest need on täiendavad debatid. siin me räägime sõnavabadusest ja tegelikult öö, äh, selle vahel, et me kaitseme inimesi, kellel on õigused ja see on täiesti õigustatud. see on debatt, mille võib nagu lõpuni vaielda, see tuleb tagasi. täpselt samamoodi, nagu meil on öö, Äh, põhiväärtused äh, on meil ka põhiarutelud, sest on alati küsimus selles, kuidas seda õigesti paika saada. ma olen teiega nõus, et me peame e-privaatsuse direktiivi vastu võtma. praegu ma ei tea praegu, millised on tema äh,, mis maal äh, see töö seal praegu on, aga see on kõrge prioriteet, et me kindlasti saaksime selle vastu võtta, sest ma olen teiega nõus, et see on oluline osa meie tööst. üks asi on see, et me alati ei pea detsentraliseerima äh, kod-, äh, kodaniku tasemel, et sul on õigused, mine ja jõusta. ma tean, et mul on õigused, minu frustratsioon on sellest, kuidas neid õigusi realiseerida. sest mul on need kas ma siis iga kord pean lugema lehekülgede kaupa erinevaid äh, nõudmisi läbi lugema ja kui ma olen piisavalt väsinud, siis ma kirjutan sellele alla nagunii. ehk me peame tegema inim-, äh, rohkem, et inimesed tunneksid, et neil on reaalselt ka võimalust ennast kaitsta. suur aitäh, järgmine äh, küsimus, härra Damian Busselage, aitäh. Te puudutasite ah,, ma olen siin Te puudutasite tööstusstrateegiat ja konkurentsipoliitikat ja ma tahan selle juurde tulla tagasi. Te jätkuvalt olete seisnud liikmesmaade Äh, Euroopa liikmesmaade nõuetele, mis puudutab liitumiste reegleid, Euroopa edendajate, äh, sest äh, me toetasime teid, sest see võimald ähm, VKE-del konkureerida suurettevõtetega ja anda kõigile võimalus, nii suurtele kui väikestele, aga teie kirjalikes vastustes oli mul ebaselge, mida te mõtlesite, kood A, töötada välja vahendeid, mis tagavad ausad konkurentsi nii ühisturul kui globaalsel tasandil ning B, vaadata üle meie ähm, jõustamismeetod, nagu näiteks turu defineerimine. minu küsimus, kas te olete muutnud oma seits-, seisukoht või taolise turu definitsioone ümbervaatamise puhul annaksite erineva otsuse kui Siemensi juhtumi puhul? aitäh, proua Vestager. lühivastus on ei. Siemens Alstomi äh, liitumise puhul ei olnud küsimus äh, liitumises endas, vaid kaks Euroopa ees, esivõitlejad liituvad, aga see ei lahenda ära konkurentsiprobleemid, mis meil on. ei vanakooli autode puhul, ei trammide, ei metroo puhul, ei metroode signaalisüsteemide, äh, kiirrongide või, või muude asjade suhtes. jäävad täpselt samaks mõte on siin selles, kui me teeme turuanalüüsi, siis mida me otsime, on see, kas on keegi, kelle poole saavad kliendid pöörduda, kui liitunud ettevõtted äh, tõstavad hinda või madaldavad kvaliteeti. niikaua, kuni neil on võimalus pöörduda kellegi teise poole, siis on turg teil olemas. ja mõnikord täpselt, nii nagu saab lugeda seda teadist, mis me oleme andnud ja kui te loete teavitust, mis on kakskümmend aastat vana, siis see ei pruugi anda sedasama äh, väärtust või kvaliteeti ega kirjelda seda, mida me teeme. kaks akadeemikut vaatasid viiteist kaasust kuidas me seda turuanalüüsi teeme ja nad leidsid, et me oleme vastavuses ka selles, sellega, kuidas globaalselt sellele lähenetakse. see on hästi oluline ja ma tõesti tahaksin, et inimesed loeksid meie reegleid ja saaksid aru, mis see on, mis me teeme. teine asi on see, et on hästi oluline, et me töötame teistega koos, sest ühisturu terviklikkus tuleb mitmest allikast. kõigepealt see peab olema täielikult rak-, ellu viidud ja teiseks siin peab olema teatud vastastikus, ma ütlesin seda varem ka. kui me palume, et väga paljud inimesed tuleksid meie äh, äh võistupakkumite, äh, võistupakkumistele, see on kaks triljonit eurot. ehk siis kaks, kus on kaksteist äh, nulli taga, see on väga suur hulk raha, me kutsume inimesi tulema ja osalema meie võistupakkumistel, aga meid tagasi ei kutsuta seal, kust mina pärit olen, kui sind tagasi ei külla, siis äh,, külla ei kutsuta, siis sa ka neid enam ei, külla ei kutsu. aitäh. härra Busselage, Böslaager, aitäh lühikese ja pika vastuse eest. minu jätkuküsimus puudutab seda, mida äh, puudutasite oma vahe märkusel kliimamuutus, et see on äh, põhiline edasimineku driver. digitaalne tehnoloogia ei, annab erivõimalusi, võimalusi muutuda kliimaneutraalsemaks, on palju võimalusi, et energia, detsentraliseeritud taastuvenergia tootmine või energia kasutamise optimeerimine aitab meil eemale liikuda fossiilkütuste põhisest infrastruktuurist. milliseid konkreetseid poliitilisi meetmeid prioritiseerite teie, et toetada selliste digitaalsete tehnoloogiate arengut, mis aitavad kliimamuutustega võidelda? ja kuidas Äh, te hindate äh, toormaterjalide ja energia äh, kokkuhoidu digitaliseerumisest? üks asi on loomulikult see, et meil on rohkem digitaalseid tehnoloogiaid, sest väga paljud digitaalsed tehnoloogiad on äärmiselt ähm, energianäljased. ma lugesin kvantum eksperimendist ja kui nad nupu sisse lülitasid, siis nad kasutasid kogu minu sünnilinna elektri ära, see ei ole küll suur linn, aga ikkagi. ehk siis digitaliseerimises endas on väga palju vaja ära teha. üks asi, mille kallal me töötame on hästi huvitav äh, ühine Euroopa projekt akudega. üks, mis minu jaoks on üli, ülioluline, ülihuvitamine, on see kogu äh, taaskasutamise teema. ehk siis äh, need väärtuslikud toormaterjalid, logistika, kuidas patareisid kasutakse, akusid kasutakse, see on osa innovatiivsest protsessist sest kui me surume peale innovatsiooni ka selles suhtes, kuidas me oma elu korraldame, siis me saame palju paremini kasutada olemasolevaid tehnoloogiaid ja need aitavad meil suurendada seda kiirust, kuidas me võitleme kliimamuutustega. osa seda on võimalik teha digitaalsete vahenditega, sest on võimalik jälgida, kuidas ressursid liikuvad. siin loomulikult töötan oma kolleegiga Maria Gabrieliga, sest tema juhib äh, Euroopa Horisoni, Horisondi projekt ning osas teadusuuringutest finantseeritakse selle kaudu. aitäh, järgmine küsimus. härra Billy Kelleher Renewst ja Majanduskomisjon. aitäh, proua Vestiger. hästi lühidalt, komisjoni president saatis teile töökirjelduse, te ähm, loote uue VKE strateegia, see toetab äh, väikeettevõtteid, startup'e, ettevõtteid vähendades regulatiivset koormust ning võimaldades roh-, maksimaalselt ära kasutada digitaliseerimist. minu küsimus on tegelikult see, et VKE-de kontekstis, kes on palutud liituma rohelise majandusega, digitaalses majandusega, investeerida teadusuuringutesse, tööd, äh, investeerida töötajatesse ja äh, skaleerida ülespoole kõige suurem väljakutse on ligipääs krediidile, seemnekapitalile ja finantsile, ehk siis selles kontekstis, mis te äh, varem konkurentsivolinikuga, volinikuna olete äh, teinud ja nüüd äh, uues rollis muutes Euroopa majanduslikult efektiivseks. kuidas te eemaldate finantseerimisele ligipääsu tõkked VKE-dele, nii et nad suudaksid skaleerida, investeerida ja kasvada? aitäh, proua Vestager! see komisjon võttis vastu seadusandluse, mis lubas meil välja töötada Euroopa kapitalituru. üks asi on seadusandluse vastuvõtmine, teine asi on selle reaalselt ärategemine. see on osa minu kol-, Valdis Dubrovski äh, töö, kes vastutab ka majanduse eest, mis töötab inimeste heaks ja jätkusuutliku finantseerimise heaks, aga nüüd meil on olemas seadusandlik baas, mis lubab meil seda välja töötada oluline on see, et see traditsiooniline pangapoolne finantseerimine, kus sa lähed panka ja lood äh, äh, võla või võtad laenu, nüüd saab seda täiendada kapitaliturgudele liikumisega. mõnikord, kui te tahate, et ettevõte kasvaks, siis teil on vaja kapitali, aga teil on vaja ka erinevaid teadmisi, mis tuleb taolise kapitaliga kaasa. inimesed, kes ostavad võib-olla viis või kümme protsenti teie ärist, aga neil on oma huvi, nad tulevad eh, teadmistega, mis aitab teil kasvada, see on osa sellest lahendusest. samal ajal peavad meil olema instrumendid, mis eh, võimaldavad investeeringuid pakkuda. Junckeri eh, finantseerimisplaan pakkus üheksasada tuhat eurot ettevõtetele Äh, äh, krediidi pakkumiseks, ehk see inimesed saaksid leida finantseerimiseks, nii et inimese, äh, ettevõtted saaksid kasvada. ma arvan, et Euroopa demokraatias on liiga vähe konkurentsi, aga meil on võimalus inimeste parandamiseks nii et meil oleks võimalus palgata oskuslike, oskustega inimesi on hästi oluline kasvufaktor, isegi kui te digitaliseerimine, digitaliseer-, digitaalsed lahendused on lihtsamad, aga teil on ikkagi tarku inimesi vaja, seetõttu haridus inim- äh,, hariduspoliitika, elupõhine õpe ei ole enam see pehme vahend, vaid see on päris oluline, ülioluline vahend, kui me tahame, et Euroopa majandus töötaks. aitäh, härra Kelleher, jätkuküsimus mis puudutab äh, VKE-de probleeme, mis te mainisite, upscaling ning äh, töötajate äh, kinnihoidmine. kõige suurem probleem on konkureerida hargmaiste ettevõtetega andekate inimeste pärast. kus te näete oma strateegiat selleks, et motiveerida VKE-sid investeerima oma töötajate parendamisse, nii nagu paljud inimesed siin täna on küsinud? proua Vestager. osa sellest tähendab seda, et töötatakse koos riiklike asutustega, aga ka luua programme, mis võimaldavad teil omandada töö kõrvalt uusi oskusi. kaugõpe on osa sellest vastusest. täna on olukord täiesti teine, kui ta oli te ei vaata enam loengut online'is. küsimus on ka selles, et te, te teete oma teste, mänge, videosid, juhised. see on täiesti teine maailm, see võimaldab teil paremini integreerida uusi teadmisi oma igapäevasesse tööelusse ja selles võivad liikmesmaad ka üksteist inspireerida. loodetavasti me saame värvata rohkem inimesi kes võiksid omandada digitaalseid oskusi. ma tean, et see on äh, Maria Cabrio äh, prioriteete, aga see on asi, millega me peame kõiki aitama, et digitaalne kirjaoskus ja eriti just naistele, äh, et naised tuleksid digitaalsesse sektorisse, see on riiklik prioriteet, vastasel korral me ei, ei kasuta ära kogu potentsiaali ja kogu seda talenti, mis meil vaja on, aitäh! suur aitäh ja viimane küsimus, Lydia Pereira, EPP Econ. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud äh, äh ka-, volinikukandidaat, nagu me teame, majanduses leiavad aset suured muutused, kuna teenused digiteeritakse, samuti lepingud, maksed ja kõik see muudab meie elu nii tarbijatele kui ka ettevõtetele. ja üha enam kasutatakse dematerialiseeritud äh, vahendeid, piirideta ja digitaalseid. see omakorda mõjutab samuti maksude, makse erinevates liikmesriikides. ma näen ka, et üks riik ainult äh, kogub maksutulu, olgugi et tehinguid tehakse mitmes riigis. ülikooli uuringud näitavad, et tegelikult ollakse nõus digiteenuste maksuga. ma tahaksin küsida, milline on teie nägemus äh, sellest, kuidas reformida digiteenuste maksustamist Euroopas, aitäh! jah, tõepoolest meil seda vaja on sest äh, väga paljud ettevõtted, nad maksavad oma ettevõtteid, paljud neist oleksid VKE-d, nad loovad töökohti, nad võtavad noored tööle, õpetavad neile, kuidas äh, oma ametit pidada ning maksavad makse. me peame tagama võrdsed tingimused kõigile ja seda muuhulgas ka äh, digivaldkonnas, nad võivad võistelda äh, Äh, tarbijate, oskuste, kapitali pärast, aga kui neid ei maksustada seal, kus nad oma äri ajavad, siis levib äh, ebaõigluse tunne. me ei suuda saavutada äh, edu aga digimaksu osas liikmesriikides. vabandust, me ei ole suutnud edu saavutada, üksikud liikmesriigid ise on valmis seda tegema ja ma imetlen, et nad teevad midagi täiesti erakordset me peame aga leidma ka ülemaailmse lahenduse loodetavasti selleks, et äh, see asi toimiks. kui aga ei, siis me peaksime ise Euroopas selle läbi viima ja muidugi mõista, kui äh, kaks tuhat kakskümmend lõpuks ülemaailmset kokkulepet ei ole, siis teeme oma ettepaneku. suur aitäh! aga kuidas plaanime meie maksustada neid, kes töötavad mõnes teises liikmesriigis, makse ei maksa, aga tulu kannavad mõnda kolmandasse liikmesriiki üle. kuidas me saame seda maksustada või ka, ka kahjude korral, kas me peame silmas siin ainult eh, turgu, kus tegelikult kasu saadakse, tundub, et me oleme samal arvamusel, sellepärast et Euroopa, mis oleks valmis eh, digimaajastuks, peame mõistma ka seda, et eh, tegelikult kokkulepe tuleb saavutada rahvusvahelisel tasandil. tahaksin sellele rõhku panna, ega ma muidugi meie innovatsioonisuutlikkust küsimärgi alla ei sea, me peame endiselt toetama investeeringuid sellesse valdkonda, aga ma tahaks lihtsalt paremini mõista, kuidas see maks toimib vastamiseks. proua Vestager. nagu ma ütlesin, OECD-s selle kallal praegu töötatakse aga Pierre Moskovitši ettepaneku mõte oli järgmine. kasumit teenitakse seal, kus äh, suheldakse klientidega. Te olete võib-olla algoritmi välja töötanud, andmeid kogunud, aga tegelikult äh, väärtus tekib seal, kus äh, äh, kasutatakse teenuseid, inimesed kasutavad teenuseid, seal, kus nad elavad, töötavad ja reisivad. nii et see on siis seotud selle kohaga, võib-olla teie mm, peakorter on hoopis teise jurisdiktsiooni all, aga väärtust loote ikkagi seal, kus teenust kasutatakse, meie mõte oligi selles kui väärtus tekib, kui te erinevate kasutajatega erinevates riikides suhtlete, siis te peaksite samuti selles vastavas liikmesriigis äh, makse maksma ja see oligi alusmõtteks. ettevõtete maksustamine mõeldi välja enne, kui üldse digimaailm tekkis ja siin on see samamoodi, kui ettevõtlusmaksude puhul me ei mõista, kus me praegu äh, elame, millises maailmas, seda enam, seda vähem hakkavad korporatsioonid maksma, ettevõtted maksma makse. me räägime mitte ainult, äh, äh, me räägime siin käegakatsutavatest kaupadest, mida on keerukas ühest riigist teise liigutada, aga ka neil on oma digitaalne aspekt ja see on ka põhjuseks, miks oleks hea, kui äh, tegelikult oleks meil ülemaailmne kokkulepe, aga kui me ei suuda seda saavutada, siis me peaksime oma lahendusega välja tulema. suur aitäh, sellega on teine küsimuste voor läbi, ma tahaksin tänada kõiki äh, nelja komisjoni liikmeid, kes täna siin viibisid ja küsimusi esitasid. tahaksin täna ka proua Vestakeri vastuste eest ja nüüd on teil võimalus äh, lühikeseks, mitte pikemaks kui viieminutiliseks sõnavõtuks kokkuvõtmaks arutelu, palun. esiteks ma tahaksin ütelda teile suur aitäh. see valdkond, millest me täna rääkisime, on väga lai. väga oluline on minu jaoks ja kui mind ametisse nimetatakse, on see, et see on meie töösuhte alguseks. mitte midagi ei ole võimalik saavutada, kui me koos ei tööta. teiseks, teid kõiki on valitud, teil on äh, rahva mandaat, mind on lihtsalt valitud, välja valitud äh, valitsuse poolt, äh, kes ütles, mine volinikuks. ja see on ka põhjuseks, miks Teiega suhted on minu jaoks olulised, sellepärast et teie annate mulle demokraatliku legitiimsuse selle töö tegemiseks, mis ma peaksin tegema. sellest tulenevalt on väga oluline, kui mind ametisse nimetatakse, et ma saan teiega koostööd teha ja et me üritame leida lahendusi koos väga keerukatele küsimustele osa autoriõiguste direktiivi aruteludest ilmselt äh, kerkib jälle üles, kui hakatakse seda ellu rakendama. keerukad küsimused tõstatuvad äh, jälle samuti teenuste äh, akti osas, me peame välja mõtlema, kuidas e-kaubanduse direktiividega edasi minna, mis hakkab tähistama oma kahekümnendat aastapäeva. see on väga pikk aeg millegi jaoks, mis käsitleb digiküsimusi ja see peab ikkagi asjakohane olema, nii et ka seda tuleb arutada kuid kõige olulisemad asjad kõigepealt, ma vabandan, aga meil on vaja kõigepealt raha. meil on vaja rahastust. meil on vaja programme, me peame olema suutlikud midagi ellu viia, nii et inimesed näeksid, et ettevõtted saavad vahendeid kasutada selleks, et investeerida innovatsiooni. et, et teadlased saavad võrgustikke luua kõikjal Euroopas. aga selleks on kõigepealt vaja rahastust ning sellest lähtudes loodan väga, et te aitate läbi suruda ka mitmeaastast finantsraamistikku. nii et eh, see oleks meil olemas. ma ei usu, et eurooplased siin eh, suurt kannatlikkust oleksid valmis üles näitama, kui me räägime neist eh, erinevatest küsimustest, mida me soovime ellu viia. see peab praegu toimuma. ja usun, et see on väga tähtis. samuti loodan et äh, te toetate mind ja ma saan tulla tagasi ja küsida, mis teie arvate. selle, sellepärast, et osadele neile küsimustele meil ei ole eelnevalt vastust pakkuda, me konsulteerime teiega, nagu me konsulteerime ka vabaühenduste, kodanikuühiskonna, tööstuse, äh, tööstusega. me oleme suunistes korduvalt rääkinud sellest, kuidas luua selline tehisintellekt, mida me saame usaldada. kuidas see aga muuta millekski selliseks, mis võimaldab meil teha midagi, mida me tahame teha? selleks on vaja väga palju enne arutelusid maha pidada, enne kui me suudame leida õiged lahendused. ja kõige olulisem asi minu jaoks ja see, mis ma täna siit kaasa võtan, on huvi ja pühendumus ja ähm, soovid edasi liikuda erinevate küsimustega. tänased küsimused näitasid, et eurooplastel on esindajad, kes peavad oluliseks põhiväärtusi ja demokraatiat, leiavad, et see on meile tugevaks küljeks üha enam väljakutseid esitavas maailmas. kodanikuna ma leian, et see on kindlustunnet pakkuv siin ei olnud mingit küünilisust näha, ei öeldud, et tehkem seda nagu hiinlased, ei, räägiti Euroopa viisist, sellepärast et siin ongi meie tugevamad küljed peidus. Euroopa peab äh, andma, olema parim versioon endast selleks, et oma kodanikke teenida ning äh, selle eest ja kõigi teie küsimuste eest olema sügavalt tänulik, suur aitäh! me also ka mina sooviksin tänada teid, proua Vestagere, teie vastuste eest, kolleege, küsimuste eest. usun, et need olid äärmiselt huvipakkuvad, ma ei hakka Ja eh, muidugi ette ennustama kuulamise tulemusi, aga ma tahaksin teid praegu lihtsalt tänada. tahaksin teile ka meelde tuletada, et eh, koordineetorite hindav kohtumine hakkab mõne minuti pärast. palun. Eh, proua Tiina Kli. suur aitäh kolleegidele, proua Estakerile ja proua Aleanneile ning äh, proua Sotorile ja läheme edasi nüüd hindamiseks, suur aitäh, sellega on koosolek lõppenud.